muudatusettepanekuid ma olen heaks kiitnud ja lülitan nad oma teksti. Need muudatusettepanekud, mis mulle vastuvõetavad ei ole sellisel kujul, nagu nad on, eh, jäävad siis vastu võetmata, nagu ma ütlesin, aga võib-olla me saame neid muudatusettepanekuid esitajatega arutada sellepärast et võib-olla me sisuliselt oleme üksmeelel ja probleeme on lihtsalt sõnastusega. aitäh! aitäh, kas on mingeid kommentaare või küsimusi kolleegidelt, härra Zaleski, palun. esimees, e, Rahvapartei ja minu enda seisukohast on mul väga hea meel selle üle, et raportöör on teinud need muudatused mis puudutavad koolide õppekavasid just nimelt keskkooli osas. niisiis Euroopa Liidu äh, väärtused, need väärtused, mis Euroopa Liidu aluseks on, äh, leiavad paremat levitamist nii et, et äh, ühiskond üldiselt mõistab, mida Euroopa Liit endast kujutab. muudatusettepanek kolmteist äh, on selline, mis raportöörile ei meeldi, aga see muudatusettepanek tugineb minu enda kogemusele, korraldades erinevaid projekte, mitte tingimata koolides, aga mõnikord neid algatusi viivad ellu üliõpilased või õpilased tegemist on äh, algatustega, mis aitavad äh, inimeste teadlikkust Euroopa asjadest tõsta. ma viitan siin kohalikele algatustele väikelinnades ja külades, kus kohalikud õpilased üritavad äh, kohalikke kogukondi mobiliseerida, alustades siis politseist, linnapeadest, kohalike omavalitsuste esindajatest, kohalikest preestritest, ettevõtjatest Need on kõik inimesed, kes sellistes projektides osalevad ning ma usun, et läbi selliste programmide äh, õpivad inimesed Euroopa Liitu rohkem tundma, sest nad on isiklikult kaasatud nendesse projektidesse. ma olen seisukohal, et et kui me eraldame teatud vahendeid sellistele projektidele, siis see on üsna hea mõte Äh, mõistlik oleks anda raha teatud organisatsioonidele, kes, kes teavad, mis, mis Euroopa Liit endast kujutab, sellel ei ole erilist mõtet, võib-olla annaks raha just nimelt nendele algatustele, kohalikele algatustele, see oli kõik, mis mul oleks öelda siis koolide kohta üldiselt. Nende ja nende rohujuure tasandil algatuste kohta. nüüd härra Vilovitški. aitäh, esimees ma tahaksin põhjendada oma muudatusettepanekut, muudatusettepanek number viis, mis puudutab eh, nagu me seda nimetame, põhiseaduskomisjonis demokraatlikku lõhet see ei ole mitte demokraatia defitsiit, vaid meil on puudu Euroopa Liidu tegevuses legitiimsusest kodanike silmis ja suur probleem, mis meil, millega me oleme silmitsi, meil on küll väga suured ettevõtmised, aga samas kodanikega ei suudeta suhteid äh, luua see minu muudatusettepanek, siis me peame tunnistama seda, et me näeme teatavat kontaktide loomist küll jah, kuid tuleb äh, rääkida millestki väga huvitavast, äh, olulisest. nimelt meil on väga suur probleem poliitiliste erakondadega Euroopas ja meediaga, kes meid sugugi ei aita keda on väga raske üldse sundida liikuma, et äh, siduda selliseid kontakte Euroopa institutsioonide ja kodanikkonna vahel. lisaks sellele on äh, see veel äh, probleem ka uute institutsioonide loomisel. põhiseaduskomisjonis räägiti sellest alles eile ja uue institutsiooni loomist toetati komisjoni poolt ning äh, rääkisime ka ja räägime sellest järgmine kuu ka Strasbourgi kohtumisel. nii et veel kord paluksin, kallid kolleegid, toetada minu muudatusettepanekut, mis on väga oluline äh, ka härra Hegi dokumendi osas, äh, lisandus see härra Hegi dokumenti sellepärast et kui me suudame tagada dialoogi kodanikega, siis on meil ilmselt õnnestunud kui me tahame pidada dialoogi kodanikega, siis me peame seda tegema läbi poliitiliste erakondade, sundida neid liigutama ja peame nõu pidama kodanikkonnaga, see on meie edasiminekuks äärmiselt oluline. suur tänu, härra Vjelojevski kas komisjonist on keegi kohal? kas kommunikatsioonipeadirektoraadi esindaja on kohal? Thank you, no we don't have no, any particular okay.. komisjon ütleb, et neil ei ole märkusi teha. tundub, et rohkem kolleege sõna ei ole soovinud, siis võib-olla meie arvamuse koostaja võtab selle asja kokku. Gracias. A ver, voy a intentar a ah, suur tänu, härra esimees. mina tahaksin anda paar kommentaari selle kohta, mida just äsja öeldi. härra Zaleski töötas minuga välja mõned kompromissettepanekud, kuid on üks ettepanek, mille puhul me põhimõtteliselt oleme ühel nõul. aga tegemist on ühe väga isikliku arvamusega ma arvan, et meie oma arvamuste ja raportite koostamisel siin Euroopa Parlamendis peaksime üritama midagi uut leida ja on terve rida ettepanekuid, märkusi, mis teevad asja liiga raskeks, mitte ainult meie jaoks, vaid ka kodanike jaoks. nii et eh, minu arvates me peaksime pigem kui me raporteid välja töötame, endalt küsima, mida me saaksime paremini kasutada juba selles osas, mis meil juba olemas on. ja mis puudutab äh, muudatusettepanekut number kolmteist härra Zaleskilt, kus ta kutsub komisjoni üles äh, rohkem finantseerima neid projekte, mis toetavad Euroopa Liidu ideed, siis jah, ma olen selle ettepanekuga otse loomulikult nõus, aga me ju ei tea täpselt, millised on need Euroopa Liidu ideed kui seal oleks võib-olla väärtused või midagi sarnast, siis veel. ja meil on ju juba programme, mis lähevad selles suunas, nagu näiteks elukestev õpe. Need on suurepärased programmid, mis on ennast tõestanud, mis on suunatud koolidele, peale selle on meil Erasmus, ja ka ülejäänud programmid, need on programmid, mis töötavad väga hästi ja sellepärast teeksin ma ettepaneku, et selle asemel, et me ütleksime, et me loome siin ühe uue programmi, palume me pigem, et juba olemasolevaid programme finantseeritaks paremini, et sealseid rahastamisvahendeid suurendatakse. see on see, mida me peaksime tegema. ja teine osa ettepanekust, kus öeldakse, et äh, need programmid peaksid olema suunatud ka kõrgkoolidele ja ülikoolidele ja mainitakse äh, ka regionaalseid ja kohalikke omavalitsusi, kes peaksid olema kaasatud, siis ma arvan, et me ei peaks nii kaugele minema, kuna haridus ja kultuur kuuluvad äh, liikmesriikide pädevusse. me võime teha küll ainult ettepanekuid, aga me ei saa üksikasjalikke ettepanekuid teha. põhimõtteliselt, nagu öeldud, oleme me jõudnud kokkuleppele ja ma arvan, et meil on võimalik ühine lahendus leida ilma et me asju liiga keeruliseks ajaks. ning äh, härra Belevski muudatusettepanek number viis. esimene osa muudatusettepanekust, kus tuuakse välja lõhe Euroopa Liidu kodanike ja institutsioonide vahel. jah, on täiesti selge, et tegemist ei ole meie antud hinnanguga vaid kõikidel küsitlustel on see fakt leidnud tõestamist. selles osas oleme me ühel nõul. kuid äh, pärast seda esimest osa on selles muudatusettepanekus kirjas, et äh, see lõhe on tekkinud äh, meedia ja rahvuslike parteide huvipuuduse pärast. ma küll ei saa siin aru, kuidas põhjus ja tagajärg omavahel seotud on osad äh, rahvuslikud parteid huvitavad rohkem Euroopa Liidust, teised vähem. see on ju täiesti tavaline ja ma arvan, et ka meediale ei saa me ette heita seda, et nad ei tunneks huvi, nii et ma arvan, et ma ei saa toetada seda muudatusettepanekut. ning kolmas osa selles muudatusettepanekus, kus ähm, räägitakse võimalusest luua kodanike nõustamise äh, Äh, mehhanisme ja süsteeme. kas see tundub mulle väga keeruline olevat? me ju soovime selle aasta lõpuks või järgmise aasta alguseks äh, äh, vastu võtta Lissaboni lepingut ja Lissaboni lepingus on kõik need algatused juba kirjas. ja siis oleks meil terve rida meetmeid, mis meid aitaks äh, parandada suhteid kodanikega nii et kõigepealt peaksime me ära ootama Lissaboni lepingu, selle võimalikult kiiresti vastu võtma, ratifitseerima ja siis vaatama, kuidas oma tööd jätkata, aitäh! suur tänu! hääletus toimub täna pärastlõunal ja me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number kaksteist, kahe tuhande seitsmenda eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, kolmas jagu komis-, komisjon ja arvamuse koostaja on härra Sentivani. meil on ainult kaks muudatusettepanekut. mis puudutab raha kulutamist sellistes kohtades nagu Afganistanis ja Iraagis, me oleme sellest ka varem rääkinud, Ahveti äh, Äh, koosolekutel, eelarvekontrolli koosolekutel ja nüüd saab härra raportöör sõna kommenteerimaks muudatusettepanekuid. suur tänu, härra esimees, ähm, väga lühidalt äh, teen. meil on neli peamist punkti siin. kõigepealt äh, ma tahaksin komisjoni kutsuda üles Äh, tõhustama oma seire ja äh, tõendussüsteemi, see on väga oluline. see on oluline valdkond ja eriti äh, rakendusasutuste puhul. ja muidugi me peame administratiivkoormat vähendama, see on kindlasti see, mida ma siis komisjonilt eeldaksin. ja teine on natukene delikaatsem küsimus ja kaks muudatusettepanekut sellele samale panustavadki nimelt, et me eeldame või palume komisjonilt suurendada oma jõupingutusi äh, selles osas, et kontrollikotta jõuaks äh, ÜRO-lt kogu informatsioon ja seda õigeaegselt. me teame, et äh, see on pidev arutelu ja see lugu on juba pika ajalooga. no mingisugust edusammu on küll näha, kui ma tunnistan ja tunnustan FAFA kokkulepet, kuid pra-, äh, rakendamine ja tegelikkus on väga oluline. ja seega me palume, et äh, äh, nii-öelda kontrollimissioone komisjon suurendaks arvuliselt ja suurendaks, tõstaks ka nende kvaliteeti, et need oleksid läbipaistvamad ja et kogu see koostöö ÜRO ja ÜRO organisatsioonidega oleks läbipaistvam ja siis kutsume üles ähm, kohalike ametivõime pidama kinni ähm, vastu võetud seadusandlusest, on riike, kus probleemid on väga tõsised, eriti Bulgaarias ja Türgis, ja me tõesti loodame, et kohalikud võimud äh, nõuetele siiski vastavad ja siis eh, see, millele viitas juba härra esimees, nimelt et parlament eeldab, et me saame komisjoni poolt regulaarset infot selle kohta, millised eh, sammud eh, on astutud Gruusia konfliktijärgse ülesehituse osas. me tõesti loodame, et see info jõuab meieni kiiresti ja et see, see info äh, on äh, ka suhteliselt detailne. nüüd need kaks muudatus, muudatusettepanekut. kõigepealt äh, komisjoni ja ÜRO edusammud praegu. mul sellega probleeme ei ole. ma võin nõus olla sellega ainult siis, kui ei võeta välja esimese lõike viimast lauset see ei peaks sinna, see peaks sinna sisse jääma, sellepärast, seepärast, et siin on öeldud, et ei peaks äh, lisahalduskoormat panema peale lõppkasusaajatele. ja muidu siis ülejäänud osas võime äh, Lambsdorfi, Kavronski, Gomeshi ja Laineni muudatusettepanekuga nõus olla. teine muudatusettepanek, sellele ma olen sügavalt vastu kui me sellele teisele muudatusettepanekule jah-sõna ütlema, siin üritatakse kasutada natukene lõdvemat sõnastust läbipaistvuse osas äh, äh, ühenduse äh, vahendite kasutamise kohta ÜRO-s, siis võib selline sõnastus kogu selle arvamuseelnõu tegeliku poliitilise sõnumi täiesti ära lahjendada ja minu meelest komisjonil on vaja seda sõnumit, mitte ainult parlamendil ei ole seda vaja, aga parlament muidugi ennekõike on maksumaksja raha valvaja minu meelest on väga oluline, et me ütleksime selgelt välja, et meil on siin probleeme ja me peame äh, viima sisse parandused. kui me toetame muudatusettepanekut number kaks, siis me lahjendame ja ma ütleksin isegi võib-olla äh, hävitame täiesti äh, kogu selle arvamuse mõtte. suur tänu. suur tänu, härra Šantivani, ütleb härra esimees. kas keegi soovib veel sõna, härra Kaaler? no, no, no, no. Okay. Yeah, Mr. Galler agrees. Uh... härra Kaaler on nõus. kas äh, rohkem sõna ei soovita? komisjoni nimel, palun. aitäh, esimees ja tere hommikust! ma tervitan seda raportit ma sooviksin kinnitada, et me komisjonis oleme vägagi mures sellepärast, et maksumaksja raha ikka õigesti kasutatakse. milline on see raamistik, selle kallal me tegeleme, finantsmäärus on loonud ühise haldamise süsteemi, meie arvates on sellest kasu. me usume, et see kokkulepe, mis meil ÜRO-ga on, on hea kokkulepe, aga tegemist on väga suurte organisatsioonidega komisjoni ja ÜRO näol ning seega on paratamatu, et mõnikord võib kontrollimisega tekkida probleeme. Äh, probleemiks võivad olla siis äh, arusaamatused äh, selles osas, kuidas tuleb tegutseda, aga üldiselt me tunneme ennast kindlana koostöö osas ÜRO-ga. meil on, meil on sündinud positiivset lisaväärtust ja vahendite eraldamine läbi ÜRO, eriti sellistes olukordades, kus komisjon ei suudaks ise abi kohale toimetada, näiteks konfliktijärgsetes olukordades või katastroofijärgsetes olukordades, selline koostöö on kasulik. aga meie jaoks on oluline see, et meil kinnitataks täiel määral ja et meil oleks juurdepääs äh, selleks, et kontrolle teostada enamasti on selline kontroll kulgenud väga ladusalt. Äh, äh, nii et, et tegemist ei ole sellise läbiva probleemiga. me oleme suurendanud kontrolli selle raha üle, mis liigub läbi ÜRO ja enamik nendest kontrollidest on kulgenud väga ladusalt, aga me eeldame, et kõik sellised kontrollioperatsioonid peaksid toimima ladusalt, me oleme püüdnud äh, protseduure selgemaks muuta Eh, just selle nimel, et asjad alati ladusamalt sujuksid, on äärmiselt oluline, et eh, me nõuaksime head koostööd. Eh, te võib-olla teate, et kontrollikoda osales viimasel aasta kohtumisel, mida korraldas siis see organ, mis teos-, kontrollib FAFA-d, see kohtumine toimus Viinis möödunud aastal ja niisiis kontrollikoja ametnik kutsuti üles võtma ühendust äh, nende ametivendadega siis äh, ÜRO-s, nimelt selleks, et äh, see koostöö tulevikus paraneks. härra esimees, teie viitasite sellele, et eelarve kontrolli komisjon on asjast huvitatud ja me tõesti oleme huvitatud sellest, et, et meil oleks kontroll süsteemi toimimise üle ma ei taha jätka, jätta teile negatiivset muljet meie koostööst ÜRO-ga, selline mulje võib jääda Kontrollikoja raportist. ma tahaksin öelda, et lihtsalt aeg-ajalt on probleeme ja on oluline, et me tegeleksime nende probleemide põhjustega, aga nagu raportöör on rõhutanud, me peame hoolitsema selle eest, et meil on selline juurdepääs, nagu meil on vaja, et me saaksime tõesti kontrollida, et maksumaksjate raha õigesti kasutatakse, aitäh! Äh, aitäh komisjoni esindajale, on äärmiselt oluline, et äh, oleks täielik mõistmine sellises väga olulises küsimuses komisjoni ja parlamendi jaoks. ma arvan, et sellega me võime äh, härra Santivani arvamuse eelnõu arutamise lõpetada ning nüüd, kui raportöör lubab, ma olen muutnud natukene meie päevakorda, see tähendab, et me läheme kohe kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde ja selleks on siis kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta finantsraamistiku vahearuanne. Äh, nagu ma aru saan, vastuväiteid ei ole, tegemist on härra Kaaleri arvamuse eelnõuga. Äh, seda dokumenti äh, teile vist välja jagatud ei ole siin on tegemist siis härra äh, Bergeri lähenemisega eelarvele. ja kohe annaksingi sõna raportöörile, aga see arvamuse eelnõu äh, osutab siis väga olulist tähelepanu just rubriigi neli rahastamisele, rubriigile, mis meie komisjoni jaoks on väga olulise, oluline. Äh, sellepärast, et me kogu aeg ju räägime, et seda rubriiki strukturaalselt alarahastatakse see teema tõstatus äh, ka jällegi eile. niisiis, kui me tahaksime, kui me tahame täita oma ülesandeid, siis tuleb strukturaalselt muuta rahastamist. nüüd aga annan sõna härra Kaalerile. jah, aitäh, esimees, te juhtisite tähelepanu juba peamistele asjadele ja mina räägiksin siis ka sellest rubriigi neli kroonilisest alarahastamisest ning see peaks tõesti olema prioriteet, me peaksime tegema vajalikud kor-, korrektuurid praegusesse finantsraamistikku. ühelt poolt me kutsume üles lühiajalistele lahendustele, teiselt poolt aga on meil vaja mõelda ka järgmisele finantsraamistikule ja lahendustele, eh, mis teeksid lõpu sellele kroonilisele alarahastamisele. Eh, tuleks luua paindlikkusmehhanism, mis võimaldaks meil reageerida ettenägematutele olukordadele, nagu näiteks selline olukord Gazas, kus me praegu peame vaatama, kust meil õnnestub raha saada. oleks vaja vältida rahastamise vähenemist teistele käimasolevatele poliitikatele ja programmidele välispoliitika valdkonnas. see on äärmiselt oluline. samuti viitan ma äh, meie naabrus- ja partnerluspoliitika instrumendile. meil on vaja piisavaid vahendeid selleks, et ka need kaks raamistikku oleksid partnerite jaoks usaldusväärsed kuna tegemist on jällegi väga olulise poliitikaga, mis tagab meie enda stabiilsuse, julgeoleku ja jõukuse. mis puudutab neid väljakutseid, mis meie ees seisavad energiavarustuskindluse vallas, siis ma kutsun komisjoni üles eraldama piisavaid vahendeid selleks, et Euroopa Liit saaks vähendada oma kaitsetust selles valdkonnas veel üks punkt viitab veel ühele rahastamisvahendile meie välistegevuses ja see on siis arengukoostöö instrument. ma arvan, et meil tuleks teha, ületada see lõhe, mis on siis praeguse keskendumise vahel, mis, mis on suunatud siis arengule, aastatuhande arengueesmärgidele ja teisalt siis vajadusele eh, teha koostööd ka keskmise sissetulekuga riikidega või siis ka kõrgemalt äh, arenenud arengumaadega, selleks et äh, rak-, viia ellu teisi poliitikaid peale nende ametliku arenguabi alla käivate poliitikate. on vajalik äh, selle probleemiga tegeleda, sellepärast et me ei ole sellistes riikides nagu Brasiilia või mõnedes teistes keskmise sissetulekuga riikides Aasias suutnud neid poliitikaid selle instrumendi raames ellu viia sellepärast et äh, see lihtsalt ei oleks olnud äh, reeglitega kooskõlas. Äh, meil on tekkinud selles valdkonnas probleeme ja seetõttu me tahame, et komisjon teeks praegustesse õigusaktidesse asjakohaseid muudatusettepanekuid, et see järgmine mitmeaastane finantsraamistik tagaks siis äh, Äh, piisavad vahendid ka mitteametliku arenguabi alla käivale koostööle arengumaadega. Need oleksid need peamised ettepanekud, mida tahaksin komisjonile esitada, aitäh! Thank you so much, uh, the raportöör. suur tänu härra raportöörile. pööraksin teie tähelepanu selle aspekti erilisele tähtsusele meie komisjoni jaoks. me tõesti tahame siin näidata seda, et me tahame näha seda, et välistegevuse prioriteedid tõusevad ka üldiste prioriteetide sek-, sekka härra Šantivani. suur tänu, kõigepealt lubage mul tunnustust avaldada härra Kaalerile, väga oluline panus, mille ta on oma esitlusega praegu edastanud, tema arvamus on samuti äärmiselt oluline ja tõesti, tuleb rõhutada seda nii palju kui võimalik, ka minu meelest. kõigepealt, üldiselt äh, on kõikides komisjonides saavutatud konsensus selles osas, et välistegevus ja välissuhtlus on praegu alafinantseeritud. ja ainus äh, aktsepteeritav lahendus on tegelik äh, vahearuanne ja makseeraldiste ümberjaotamine. mitmeaastase finantsraamistiku raames kaks tuhat seitse, kaks tuhat kümme ei saa lahendust leida, aga me lubasime ometigi ja nii lihtne see ongi, meil on vaja rohkem raha ja meil on vaja uusi vahendeid eh, finantsperspektiivi teiseks pooleks ja seega me peame nõudma eh, tõsiselt võetavat vahekokkuvõtet. ja härra Kaaler väga ilusti siin rääkis eh, paindlikkusest. Eh, paindlikkus on kindlasti vald, kus me saame teha veel suuri edusamme me ei saa endale lubada seda, et jätkub tänane olukord, et kulutamata vahendid Äh, saadetakse tagasi liikmesriikidesse. samas äh, muidugi on meil väga palju olulisi ülesandeid, mis vajavad ka raha. seega meil on vaja nii pikki kui põiki paindlikkust. nüüd äh, ida äh, dimensioon, ma olen härra Kaaleriga nõus, see on üks meie olulistest prioriteetidest ja me peame siin oma koostööd hoogustama ja ka vahekokkuvõte peaks äh, seda mõtet toetama. ja minu lõppkommentaariks. kogu välistegevus peaks äh, olema rahastatud ühenduse vahenditest, ühenduse eelarvest, see peaks olema rusikareegel. ja ainult äh, erakorralistel juhtudel võiks seda siis hakata rahastama liikmesriikide poolsetest panustest, kuid rusikareegel peaks olema see, et see rahastatakse ühenduse vahenditest. kui me võtame iseennast tõsisest, tõsiselt ja kui me tõesti arvame, et me peame ülemaailmsel tasandil suuremat rolli kandma, siis tuleb seda ka rahastada. ma toetan seega meie arvamust äh, täiel rinnal ja ma loodan, et Ahveti komisjon Äh, suudab äh, pingutusi teha veel, et tõsiseltvõetav vahekokkuvõte kokku pannakse, meil on seda lubatud ja me peame selle saama, suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra Šantivani ja nüüd härra Tahv. härra esimees, suur tänu. Äh, tahtsin saada täpsemat teavet meie lähenemise kohta Euroopa Arengufondi integreerimise kohta eh, liidu eelarvesse. Lissaboni leping, kui see peaks jõustuma, lubab, julgustab EDF-i eh, e täielikku ülevõtmist meie eelarvesse kuivõrd arengutegevuse rahastamine on välispoliitika ja julgeolekupoliitika äh, lahutamatu osa, siis mulle tundub, et me võiksime väliskomisjonis sõna võtta ka selles küsimuses, ilma et me liiga jõhkralt äh, hakkaksime siin tungima arengukomisjoni äh, mänguvälja ühesõnaga, mind huvitaks see, mida arvab sellest härra Kaaler. härra Kaaler, palun. Thank you very much um,. I would first jah, suur tänu, ma tahaksin kõigepealt äh, tulla selle juurde, mida ütles härra Santivini, kui ta ütles, et põhimõtteliselt tuleks kõik väli, kogu välistegevus võtta eelarvesse sisse, kas te mõtlete siin ka äh, sõjalist äh, tegevust, mis praegusel hetkel on Ateenast rahastatud, jah, ma olen sellega nõus. ma ei tea, kas kõik liikmesriigid oleks praegu sellega, selleks valmis, kuid põhimõtteliselt äh, teeksin ma võib-olla muudatusettepaneku, kus ma paneksin kõik need suured osad äh, või de facto poliitika osad kokku, nii et need oleksid äh, eelarves sees, nii et ma olen nõus sellega, et ühelt poolt on meil julgeolekupoliitika ja teiselt poolt ähm, see, mida ütles Andrew Duff, see, mis puudutab äh, arengufondi, jah, ma leian, et ka see tuleks eelarvesse sisse panna, nii et võib-olla oleks meil praegu just õige võimalus seda teha. nii et see on minu arvamus ja teen seda hea meelega, suur tänu! suur tänu, härr Kaaler! kas äh, on veel kolleege? kes sõna soovivad selles küsimuses, tundub, et ei, siis äh, suur tänu meie arvamuse koostajale härra Kaalerile, suurepärane arvamus, see peegeldab väga hästi meie äh, komisjoni filosoofiat eelarve vallas ja muudatusettepanekuid võib esitada kuni kuueteistkümnenda veebruari keskpäevani. ja nüüd põhimõtteliselt peaks ette võtma järgmise päevakorrapunkti, mis puudutab Türgit, kahe tuhande kaheksanda aasta eduaruanne. Riia Ömenreuten vastutab selle eest. meil on aga tehniline probleem, nimelt et äh, proua Reutenit ei ole saalis. ta nimelt osaleb äh, tööhõivekomisjonis oma raporti hääletusel ja jõuab meie juurde võib-olla kümme kolmkümmend kõigepealt. sellel põhjusel ja kuivõrd teist lahendust ei ole, peatame siis istungi kella poole üheteistkümneni yeah. So dear colleagues, take your seats, please. kallis kol-, kallid kolleegid, võtke palun istet. We will continue with item number thirty. päevakorrapunkt number kolmteist. ma ei ole öö, ebausklik ja loodetavasti see ei ole mingisugune ebaõnnelik number. me räägime siis Türgist ja kohe saabki sõna raportöör proua Omen Ruit. see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 eriti nende panuste eest sellesse raportisse. suurem osa esitatud muudatusettepanekutest on konstruktiivsed ja mul on olnud hea kontakt ka variraportööridega. ma olen koostanud kolmteist äh, kompromissmuudatusettepanekut ning võib-olla tehakse sinna veel ka suulisi muudatusettepanekuid tutvustuseks siis peamised äh, põhimõtted. muudatusettepanekuid on vähem kui eelmisel aastal, see tähendab, et kõik on peamiste prioriteetide osas ühel meelel. Need on siis välja toodud minu esimeses punktis. siin on neli punkti kahe tuhande kaheksandal aastal ei ole reformide frondil piisavalt tegutsetud, neid reforme tuleks kiirendada. poliitilised reformid, Kopenhaageni eh, kriteeriumid on täielikuks prioriteediks. järgmisena Türgi poliitika ja Türgi ühiskonna polariseerumine on reformidele halb ühesõnaga, ma keskendun nendele neljale punktile. kõigepealt Kopenhaageni kriteeriumid, jõukuse suurendamine ja heanaabrilike suhete arendamine ja kahepoolsete suhete arendamine. peale selle Kopenhaageni kriteeriumite rõhutamise arvan ma, et Türgi jõukuse ja sotsiaalse sidususe parandamine on ääretult olulised nii Türgile endale kui ka meile. lõpetuseks sooviksin ma toetada kõikide usukogukondade õiguste kaitse, äh, soovi, soovime siis rõhutada kõigi äh, usukogukondade õiguste kaitset võtmetähtsusega on Türgi ühiskonna edasine äh, moderniseerimine. nüüd siis muudatusettepanekud. ma ütlesin, et äh, ma kaasan oma raportisse terve hulga kolleegide ettepanekuid, samuti on jõutud kompromissile, kompromissidele variraportööridega. ma siin üksikasjalikult midagi ei selgita siin raportis, sest muidu muutub see väga kirjuks, aga parlamendi sõnum oleks äh, hägune, kui me kõik need muudatusettepanekud ka arvesse võtaks. Äh, meediavabadus, äh, naiste ja ametiühingute õigused ja nii edasi kõikides nendes küsimustes oleme me saanud eh, koostada selged eh, kompromissmuudatusettepanekud, seega suur tänu kõigile kolleegidele ja eri, eriti variraportööridele nende panuse eest selle raporti koostamisel. mõningate muudatusettepanekute osas ma soovin, et te hääletaksite vastu. raporti teemaks on Türgi edusammud kahe tuhande kaheksandal aastal. me ei peaks siia hakkama sisse tooma mingisuguseid asju, mis otseselt sellega seoses, eh, seotud ei ole, nagu härra Howitt on siin üritanud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse. ma olen härra Viersmaa ja härra Svobodaga palju rääkinud siin, me oleme saanud infot ka komisjonilt ning äh, lõpetuseks räägime me AKP osalusest äh, valimiskomisjonides. minu arvates see muudatusettepanek ei ole piisavalt täpne. võib-olla oleks äh, vaja leida parem sõnastus, aga praegusel hetkel peame sellele vastu hääletama, võib-olla Hannes võtaks selle muudatusettepaneku tagasi. siis lõige kolmkümmend kaheksa. seda on siin mitmel pool kommenteeritud ja üritatud ka muuta minu meelest äh, selle kaasuspelli tagasivõtmine on üsna mõistlik. sest see avaldus on endiselt ju Türgi parlamendi äh, ees. kaheksandal detsembril ütlesid välisministrid selgelt, et on hädavajalik saavutada selles punktis edu. kahe tuhande kuuendal aastal palus nõukogu, et komisjon annaks aru edusammudest kahe tuhande seitsmendal, kaheksandal ja üheksandal aastal. ma mainin siin kahe tuhande üheksandat aastat, sest seda kuupäeva mainiti nõukogu otsuses üheteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kuus. ja ma soovin seda siin raportis ka rõhutada. meie ei pea seda kuupäeva tagasi võtma vaid äh, Türgi peab täitma oma kohustused kahe tuhande üheksandal aastal ning neid, neid on palju. niisiis, ma paluksin, et kolloogid, kolleegid võtaksid selle punkti tagasi. kokkuvõtteks, arengud Türgis endas. võib-olla ma siin rõhutan liigselt Euroopa Liidu rolli, aga kui vaadata komisjoni eduaruannet ning meie äh, komisjoni külaskäiku Ankarasse, nõukogu järeldusi kaheksandal, kaheksandast detsembrist ning minu esimest raportit siis, sellest jääb mulje kogu see, et sõnum on kohale jõudnud ja on paika pandud riiklik programm AKI kommuniteeri vastuvõtmiseks, on tööle pandud uus läbirääkija, kes pühendab kogu oma aja Euroopa Liiduga liitumisele. oma raportist kõnelesin ma temaga ka üsna hiljuti. kurdikeelsed teleprogrammid ja Alevi ja te ja, ja riigivahelised suhted on paranenud. ning vaatamata sellele heale muljele, mille härra Erdogan jättis paar nädalat tagasi siin Brüsselis, on meil teatud probleeme selles osas, mida ta ütles Nabucco kohta. loodetavasti see raport, mille üle me täna hääl-, hääletame, saab olema Türgile edasiseks stiimuliks ning parlament peab saatma selles osas selle, välja selge signaali, peame ütlema, et reformid on Türgi jaoks olulised, kui nad soovivad areneda nii, eh, tänapäevaseks ning jõukaks ühiskonnaks. meil on kõigil siin oma kohustused kui me saame, saavut-, saame sama suure poolehoiu sellele raportile kui eelmisele, siis äh, Türgi inimesed mõistavad seda ka eeldatavasti paremini. suur tänu, nüüd variraportöörid, meil on siin võrdlemisi vähe aega, igaüks saab öö, äh, sõna kaheks ja pooleks minutiks. kõigepealt variraportöör sotsiaaldemokraatidelt Hannes Vaboda. ka tema, tema juhtis toda teie poolt mainitud äh, delegatsiooni Ankarasse novembris suur tänu, härra esimees, ma üritan teha lühidalt, kuna aega on vähe. tahaksin väga selgelt öelda, kõigepealt äh, välja oma tänusõnad proua Omen Reutenile selle raporti ja suurepärase koostöö eest. nagu härra esimees juba mainis, oli mul võimalik Türgis seda delegatsiooni juhatada, meil olid suurepärased kõnelused, president, peaminister ja kõik ülejäänud võtsid meid suure austusega vastu. ning Türgist saadud signaalid olid väga positiivsed. jah, otse loomulikult on Türgis veel jõude, kes ei soovi reformiprotsessi toetada ja sellepärast on väga tähtis, et see raport äh, annaks, äh, saadaks välja kahepoolse signaali, et me tooksime positiivselt välja selle, mis on olnud hea, aga et me ka kritiseeriksime ja tooksime välja asju, mida on veel võimalik lahendada. kompromissmuudatusettepanekud, mis on välja töötatud, on väga head ja ma soovitan kolleegidel tõesti ainult äh, neid toetada minu fraktsioon seda kindlasti ka teeb. Need kaks punkti, mida proua raportöör veel puudutas mis puudutab muudatusettepanekut kolmkümmend kuus, siis põhimõtteliselt on see väga õige. on õige, et kandideerivad parteid, mis viimastel äh, riiklikel valimistel ei saanud äh, kontrollikomisjonide töös osaleda, et selline olukord on tõesti ebaõiglane, eriti kuna raporteid esitatakse hiljem. aga see tõsiasi on tõestatud ja sellepärast ma leian, et me võiksime enne täiskogu istungit võib-olla selle sõnastuse ümber muuta nii, et me saaksime ühise muudatusettepaneku, ma ei taha, et see muudatusettepanek ära kaoks või välja võetaks. me peaksime ütlema, et me soovime, et tulevikus oleks kindlustatud see, et kõikidel kandidaatidel ja kandideerivatel rühmit-, rühmadel on võrdsed õigused. nii et äh, ma olen siinkohal tõesti nõus vastu tulema. siis tähtaeg kahe tuhande üheksas aasta, mis on raskeks küsimuseks, on muudatusettepanekuid, äh, mis äh, lähevad veelgi kaugemale ja teisi, mis soovivad rohkem paindlikkust ja ja seega tähtaega maha kustutada. minu fraktsioon ei soovi, et me läheksime automatismide juurde jah, on tõesti põhjusi, miks äh, Türgi ühte või teist asja teeb või ei tee. jah, me võime siis hoiatada, et Ähm, me lõpetame läbirääkimised, aga me ei tohiks siin rääkida automaatsest protsessist, tegemist on poliitiliste küsimustega, mida tuleb eraldi otsustada. mina isiklikult äh, kujutan ette, et meil on võimalik jääda Riie koostatud teksti juurde, kui me ütleme, et äh, mingeid automaatseid protsesse sisse ei viia, vaid me lihtsalt ütleme, et teatud peod võivad endaga kaasa tuua raskeid tagajärgi. me peaksime kolleegidega veel läbi rääkima selles osas, et kas me saame jääda Riia kompromissteksti juurde või tuleb midagi veel muuta, nii et mina olen põhimõtteliselt selle raportiga nõus. tegemist on hea raportiga, suur tänu, Hannes! palun pidage ka kõnes kinni Andrew Duff liberaalide nimel. esimees. suur aitäh ja e, suur aitäh raportöörile suurepärase ja üksmeelel põhineva lähenemise eest. meie fraktsioon toetab seda raportit, meie arvates on see sobivalt ettevaatlik ja kriitiline, samas aga ka lootustandev, see julgustab Türgit jätkama oma ühinemisteed ma arvan, et me peame leppima sellega, et on kaks küsimust, mida parlament ning komisjon ei saa veel täielikult hinnata. Nendest esimene on majanduskriisi mõju Türgile. minu arvates saab see mõju olema sama sügav, kui ta on olnud mujal ja tõenäoliselt võib-olla mitte nii kiire nagu mõnedes teistes riikides, aga me ei tohi alahinnata selle majanduse kokkuvarisemise sotsiaalseid tagajärgi, selle mõju Türgi kaubanduspositsioonile. ma arvan, et see on asi, mida me peame ette nägema. teine küsimus, milles osas me veel ei saa väga kindlalt seisukohta võtta, on Enikomi skandaal tegemist on kahtlemata skandaalse asjaga, aga me tõesti peame aru saama, mis on kriminaalne käitumine. me peame selle eraldama poliitilisest vahust. ma jagan raportööri kahetsust, et pinged Äh, ilmaliku ning äh, religioosse Türgi vahel kasvavad, samuti kasvavad äh, pinged sõjaväe ja tsiviilorganite vahel. ma arvan, et kahe tuhande üheksas aasta on just aasta, mis saab Türgi jaoks olema raske ning me peame olema nii kaastundlikud, kui me suudame. veel üks asi mis puudutab kompromisse, kompromissis kaksteist, kus on juttu Küprosest. Küpros on meie kõigi jaoks prioriteediks aastal kaks tuhat üheksa. on võimalik, et härra Talat ja Kristofias saavutavad ajaloolise tähtsusega läbimurde Küprose küsimuses aga ma arvan, et parlament aitaks sellele protsessile kaasa siis, kui me kõneleksime sobivast õhkkonnast läbirääkimistele ja selline õhkkond tekiks, kui Türgi väed välja viiakse või vähemalt suurem osa Türgi vägedest viiakse välja. me ei saa äh, lihtsalt eeldada, äh, lihtsalt ei ole mõistlik loota Türgi vägede täielikku väljaviimist enne seda, kui on olemas kõikehõlmav ning lõplik lahendus. Äh, Küprose eraldatusele, aitäh, aitäh, Andrew nüüd härra Šimanski, kaks ja pool minutit. suur aitäh, esimees. tegemist on väga hea raportiga, meie lähenemine on väga tasakaalustatud see raport käsitleb nii Türgi sisepoliitikat kui ka Türgi välissuhteid, Türgi suhteid oma naaberriikidega, samuti on raportis pandud rõhku energiapoliitikale ning ma tahaksin tänada äh, raportööri ka selle eest, et ta kõneles usuvabadusest niivõrd ava, avameelselt. Euroopa Liit peab selles küsimuses avaldama survet. Äh, väga palju on veel selliseid asju, mida Türgi poole pealt tuleb parandada, tuleb ellu viia näiteks varade taastamine, täielik äh, Äh, vabaduspreestrite koolitamisel, aga siiski teatud edu me selles valdkonnas oleme saavutanud, valmistades Türgit ette liitumiseks. mina olen siin kojas küll viimane inimene, kes äh, hakkaks äh, hukka mõistma liikmesriike selle eest, et nad oma identiteeti kaitsevad, aga Äh, usuvabadus on üheks Euroopa Liidu väärtuste alusest äh, ning seetõttu on äärmiselt oluline, et me alati kõneleme nendest küsimustest oma raportites. ja seetõttu ma ei tea, kas me peaksime äh, sekkuma mingitesse küsimustesse, mis puudutavad nõndanimetatud pehmet rahvusvahelist õigust ja selle rikkumist. ma räägin siin nimelt seksuaalsetest vähemustest millest on juttu kompromissis viis, aitäh. aitäh. Äh, härra Laagendik, kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle eest, kuidas ta on üritanud leida kompromissi erinevate muudatusettepanekute vahel ja ma tahan öelda, et meie fraktsioon toetab enamikku nendest muudatusettepanekutest, sest selle, nad on väga head, ma toon mõned näited vastupidiselt härra Šimanskile mulle väga meeldib kompromiss number viis, kus äh, toetatakse Lambda Istanbuli organisatsiooni, mis võitleb geide ja lesbide õiguste eest. samuti meeldib mulle kompromiss kuus, sest see võimaldab äh, kurdi poliitikutel suhelda oma valijatega kurdi keeles minu arvates on asjad nüüd muutunud kergemaks, sellepärast et Äh, jaanuarist on te tegutsev kurdikeelne telekanal ning samuti meeldib mulle kompromiss üksteist, mis kutsub Türgi parlamenti üles äh, vastu võtma uut ametiühingute seadust ning kutsub samuti valitsust üles leidma lahendust esimese mai demonstratsioonidele. mulle ei meeldi aga kaks kompromissi, mulle ei meeldi kompromiss kümme, äh, mis käsitleb Euroop-, seda, et Euroopa Liit peaks sõlmima vabakaubanduslepinguid äh, kolmandate riikidega, mis puudutavad äh, Türgit. liberaalid ja rohelised on teinud ettepaneku, et Türgi tuleks tulevikus kaasata sellistesse lepingutesse, see on võib-olla liig-, see läheb võib-olla liiga kaugele. Äh, võib-olla peaks sinna panema sellesse muudatusettepanekusse fraasi, et Türgiga tuleb nõu pidada lihtsalt. ja üks kompromiss mulle kohe eriti ei meeldi, on kaksteist Küprose kohta eriti see viide vabadustele, vaimsele vabadusele, see on väga, väga kohane loomulikult, et parlamendisaadikud niimoodi teevad, aga ma tahan öelda seda, et meie seisukoht äh, aastaid on olnud see, et me austame erandeid äh, põhivaba, nelja vabaduse osas ning äh, ma tahan öelda seda, et need varasemad ettepanekud, mida me oleme teinud, on näinud ette ajutisi erandeid nelja, nelja vabaduse osas. nii et, et miks me hakkame nüüd muutma seda seisukohta, mille parlament, nõukogu ja komisjon varem juba on vastu võtnud? minu seisukoht on, et me jääme sel-, selle juurde, mida me oleme alati öelnud, sellepärast et kui me hakkame nüüd midagi muutma, siis me piirame Euroopa Komisjoni ja nõukogu võimalusi saavutada kokkuleppeid Türgi äh, ja Kreeka kogukonnaga Küprosel. võib-olla see sobiks äh, Küprose poliitikutele, aga meile seda vaja ei ole, aitäh. Thank you very much, Joost. So these were the, the share niisiis, äh, need olid variraportöörid ja nüüd härra Dimitrakopoulos ja kõik järgnevad kõnelejad saavad kaks minutit. suur tänu, härra esimees kõigepealt äh, tahaksin ma tervitada proua Omen Reutenit ja tänada teda selle koostatud raporti eest. ma tahaksin ühtlasi tänada teda ka jõupingutuste eest jõuda kompromissile, mis leiaks siis kõigi poolt heakskiitmist. kolm-neli asja tooksin aga välja alustan kõigepealt Euroopa asjadest ja siis võib-olla räägin konkreetsemalt regionaalsetest küsimustest. kõigepealt räägiksin energiast. mulle tundub, et energia on üks väga tõsine teema ja sellepärast tuleb siin üles näidata ettevaatlikkust ja mitte ainult meie ei pea seda tegema, vaid ka Türgi peab olema ettevaatlik. ma ei arva et äärmuslikud äh, reaktsioonid, nii nagu hiljutine reaktsioon ühe energia äh, aspekti osas, Nabucco on ju ainult osa sellest, mitte ei, ähm, ei ole kogu asi, ei aita kedagi kaasa. teine küsimus, vähemused, me kõik teame sellega seonduvaid probleeme, kõik on nõus sellega, et tee Türgil on veel ees pikk, äh, mis viiks siis vähemuste õiguste täieliku austamiseni proua Merreuten on teinud siin äh, põhjapanevaid ettepanekuid selles osas oma raportis. kolmas, mille välja tooksin, on põhjus sõjapidamiseks. nagu ma aru saan, äh, proua Merreuten on jäänud äh, enda juurde ja toetab esialgset seisukohta, et sellega peab tegelema mm, Rahvuslik Assamblee kahekümne esimesel sajandil kahjuks on aga sellised ähvardused täiesti äh, vastuolus Türgi liikmelisuse äh, perspektiiviga, nagu te teate, meie toetame Euroopa Liidu ja, või tähendab, Türgi liitumist Euroopa Liiduga. Äh, selles osas ei ole mingit kõhklustki ja nüüd Küpros. mõistagi, kõigil on õigus oma arvamuseks ja äh, põhivabaduste osas on igasuguseid arvamusi avaldatud ja selles osas, mis Annani plaanis kirjas oli ja nii edasi, aga mina arvan, et lõige, mis viitab Türgi vägede väljaviimisele selleks, et võimaldada Kristofise ja Delati algatus realiseerimiseks on väga oluline ma ei taha sugugi seda, et Annani plaan nüüd siin äh, läbirääkimiste lauale tagasi tuleks, sest see on nüüd küll maha maetud juba täiesti. suur tänu, härra Ööge. <clears throat> suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada Riiat, sest ta tõesti on üritanud tasakaalukat raportit koostada. raportööri jaoks pole kindlasti lihtne Türgi osas kompromissi leida, sellepärast et alati on Türgi liitumise pooldajaid ja vastaseid, nii et see on alati problemaatiliseks küsimuseks sellegipoolest tuleb paari asja öelda. tegemist on laiapõhjalise raportiga, aga on kolm punkti, mida ma tahaksin välja tuua. ma tegin kolleegidega kolmkümmend muudatusettepanekut, millest suurem osa tahetakse tagasi võtta. ma ei saa aru, miks. näiteks muudatusettepanek sada neliteist me ütleme, et nii Türgi kui ka Euroopa Liit peavad reforme edaspidi toetama ja hindama Türgi valmidust äh, liituma Euroopa Liiduga ning peale selle, et tuleb pidada konstruktiivset dialoogi ning toetada Türgi avalikkust. miks tuleks see muudatusettepanek välja võtta, me ju kõik teame, et probleemis tekib et Türgis tekib probleeme eh, Euroopa Liidu poliitikute sõnavõttude pärast ja väga paljud Türgi poliitikud ei poolda enam liitumist Euroopa Liiduga. siis teiseks tolliliit. on terve rida kohustusi, millest Türgi ei ole kinni pidanud, kuid teiselt poolt tuleb öelda, et ka Euroopa Liit ei pea ka väga paljudest kohustustest kinni, näiteks mis puudutab Türgi veoautode äh, Euroopa Liidu läbimist, neid piiratakse, ainult veerand veoautoteist võib Itaaliasse või Saksamaale sõita, samamoodi ka põllumajandustoodete ekspordiga on meil probleeme. nii et kui siin on kirja pandud, et tolliliitu ei ole rakendatud täielikult, siis see puudutab ju mõlemaid pooli, miks see tuleks välja jätta? ning kolmas punkt kaks tuhat üheksa, tähtaeg aastal kaks tuhat üheksa, mida me tõesti tahame? Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles, et Euroopa Liit eh, tegi vea, kui ta Küprose ühelt poolt eh, Euroopa Liitu võttis see küsimus tuleb kahepoolselt lahendada, me peame panema paika tähtaja, sellepärast et see probleem tuleb kahepoolselt lahendada. me võime Türgile öelda, et jah, olge nüüd ettevaatlikud, mingi hetk me lõpetame teiega koostöö, aga kas see on õige lähenemine, me peaksime siiski näitama, et mõlemad pooled soovivad üksteisele vastu tulla. Türgi üksi ei saa seda küsimust lahendada, tegemist on kahe partneriga, kusjuures partner on veel Euroopa Liidu liikmesriik, võib-olla toona oleks pidanud panema tingimuse, et Küpros äh, tuleb enne ühendada ja siis saate liituda Euroopa Liiduga. aeg on ületatud, ütleb härra esimees ja härra Matsakis, kaks minutit. lubage tunnustust avaldada proua Manroitenile suurepärase raporti eest taas kord ja muidugi suur tänu, et äh, väga palju jõupingutusi on läinud mitte ainult raporti koostamisse, vaid ka kompromissmuudatusettepanekute äh, leidmiseks ja ta on tõesti teinud ära märkimisväärse töö selleks, et asi saada tasakaalu, kuid samas jääda nii karmisõnaliseks, kui praegu on vaja jääda seda sellepärast, et härra esimees, mm, see, mis on viimastel aastatel toimunud, on see, et äh, see, need eduaruanded on tegelikult edutuse aruanded, nad nimelt ei ole mingisugust edu saavutanud, vaid vähemalt, või vähemalt sellist, mida nad peaksid saavutama ja me oleme neile nii palju präänikuid saatnud, et äh, nüüd on küll aeg hakata mm, keppi kasutama, piitsa isegi üks asi, millele kindlasti tähelepanu veetaksin, et Türgi on okupeerinud osa ühest Euroopa Liidu liikmesriigist, nelikümmend viis tuhat sõdurit endiselt okupeerivad ühte osa Küprosest ja kes, kuidas saabki üldse keegi öelda, et äh, Türgi, et Küprose türklased vajavad Türgi sõjaväe toetust, kui äh, nad on ise samas ju Euroopa Liidu kodanikud, nad on Euroopa Liidu kodanikud Euroopa Liit on viimase viiekümne aasta jooksul oma kodanike eest hoolt kandnud, nende rikkuse eest hoolt kandnud ja Euroopa julgeoleku eest ka viimase poolsajandi jooksul hoolt kandnud. Türgi okupatsioonijõudusid ei ole Türgil, ei ole Küprosel lihtsalt vaja. ja Türgi valitsus peab seda mõistma ja oma väed välja viima. kahe tuhande üheksanda aasta mm, tähtaeg, mm, see on see, mille nõukogu pani paika, see on komisjoni eduarandes sees. me oleme olnud väga diplomaatilised, järeleandlikud, lahked nendega, äh, nendele meele järgi olnud ja nüüd on aeg käes tähtaeg panna, nad peavad hakkama tegutsema ja käituma euroopalikult. mitte meie jaoks ei ole seda vaja, vaid nende jaoks on seda vaja Nende enda rahva hüvanguks on seda vaja. me tahame näha Türgis ometigi muutusi ja ma ütleksin, et see kahe tuhande üheksanda aasta tähtaeg peab paika jääma ja Türgi väed peavad Küproselt lahkuma. suur tänu, härra Matsakis ja härra Matsis nüüd. härra esimees, suur tänu teile ka mina omalt poolt äh, tahaksin öelda, et me oleme väga rahul selle raportiga. proua Omen-Reuteni raport äh, on kirjutatud ju ometigi väga raskel teemal, kuid sellegipoolest on see raport äh, täiesti vettpidav ja me tahame seda toetada. olen Küproselt pärit rahvasaadik ja tahaksin öelda, et ma tun-, ma täiesti toetan Türgi li-, Euroopa Liiduga liitumist, kuid Türgis on palju siseküsimusi, mis on lahendamata ja muidugi lahendamata on ka Küprose küsimus. mis kahjuks tähendab seda, et Türgi ametivõimud peavad nüüd hakkama langetama väga tõsiseid ja raskeid otsuseid, tagamaks selle, et nende seadusandlus oleks vastavuses ühendusõigustikuga. detailidesse ei laskuks, ütleksin aga nii palju, et hiljuti selgus, et Türgi äh, finantsidega on äh, hakatud üles ostma tohutuid äh, maalappe okupeeritud aladel. ja muidugi see on üks Euroopa Liidu põhivabadustest. kuid ma ütleksin härra Lagendaigile, et me peame olema ikkagi väga ettevaatlikud oma seisukohtades muidu äh, me leiame endast äh, ennast olukorras, kus tagasi pöörata ei ole enam võimalik, me peame tagama selle, et mõlemad Türgi kogukonnad oleksid kaitstud. hiljuti selgus, et äh, üks Türgi sõdur tappis kümme vangi, äh, see on jube lugu, kuid selle detailidesse ma ei lasku äh, umbes kolmkümmend kuus protsenti ainult mõlemast kogukonnast toetasid Anani plaani ja see tähendab seda, et sellest plaanist ei ole mõtet enam rääkida, see on maha maetud. kolmkümmend kuus protsenti Küprose türklastest äh, hääletasid ainult selle poolt. suur tänu, Priit Tih härra esimees, ka mina tahaksin omalt poolt tänada meie raportööri äh, selle ära tehtud töö eest, mis oli keeruline ja, ja raske. ka minu meelest tuleb saata välja väga selge sõnum, mis keskenduks Türgis äh, saavutatud arengutele ja äh, tuleb äh, väi-, äh, rõhutada sellele, et Kopenhaageni kriteeriumitest kinni pidada ja naa-, naaberlikud suhted peavad olema head ja kahepoolsed suhted samuti. Hannes Voboda rääkis siin sellest, et tuleb leida kompromissettepanekuid ja eriti, mis puudutab siis kahe tuhande üheksandat aastat tähtajana Mm, kui me tahame, et meie seisukoht oleks diplomaatiline ja tõhus, tuleb küll jah, tähtaeg äh, paika panna teinekord, aga see ei, see ei saa saada kinnisideks, tuleb üles näidata teatavat paindlikkust teinekord. muidu on meie ees olev tee väga libe. sellest tõusetuvad nii mõnedki äh, tagajärjed Türgi liitumisel perspektiividele lõige kolmkümmend seitse, siin viidatakse Türgi ja Armeenia vaheliste suhete paranemisele, see on küll väga oluline, kuid võib-olla on siin vajaka viitest äh, Armeenia rahvamõrvale. me peame avatult rääkima ajaloost ja juhtunust me oleme ise ju äh, ka rõhunud sellele juba varem, et Armeenia rahvamõrva tuleb sellisena tunnistada. ka selles osas tuleb minu meelest saata väga selge sõnum, selge sõnum Türgile, jätkata kaasajastamisega ja on Türgi intellektuaale, kes seda mõistavad, et tuleb liikuda kaugemale ja mõista samas iseenda ajalugu. suur tänu! suur tänu, härra Kaasak. Merci beaucoup, monsieur le president, je voudrais aussi de ma part euh, exprimer. suur tänu. minagi sooviksin siin avaldada oma rahuldust raporti suhtes, mille koostas proua Omen Raiten, siin on saavutatud korralik tasakaal. nagu me kõik teame, on see teema kolleegide jaoks väga tundlik. seetõttu on see raport väga ajakohane. me oleme olukorras, kus me peame jällegi selgelt välja ütlema, mida me ootame Türgilt, äh, mida ta peab tegema, täitmaks Kopenhaageni kriteeriumid. nüüd paar kommentaari kompromiss et muudatuste kohta. kompromiss kaks. väga meeldiv on siin, et kutsutakse türklasi üles koostama ombudsmani seadus. minu arvates oleks see väga oluline, kaitsmaks Türgi kodanike õigusi see vajadus on järjest tungivam Türgis. aga kui siin rääkida näiteks Leila Zanast ja sõnavabaduse kaitsest, Te teate, et ta toodi kohtu ette vastavalt artiklile kolmsada üks mitte, teda ei toodud mitte vastavalt sellele kohtu ette, vaid vastavalt terrorismivastase võitluse seadust, õigustiku sättele. kuigi ta on selgelt rääkinud, võtnud sõna terroristide vastu. paar sõna Küprosest. ma arvan, et see on tõesti väga oluline küsimus me peaksime mõlemaid pooli üles kutsuma läbirääkimisi jätkama ning loodetavasti jõudma siis ka lahendusele, mis rahuldab mõlemat osapoolt. aga äh, seal saarel ei ole mitte ainult Türgi, vaid ka Kreeka ja Briti väed ning me peaksime neid kõiki üles kutsuma lahkuma. suur tänu nüüd, härra Georgiev! kaks minutit. suur tänu, härra esimees. kõigepealt palju õnne härra proua Omenreutenile selle raporti eest Mr. Georgiou is talking, speaking. έχω τον λόγο τώρα. Aa, mina saan nüüd sõna. ma arvan, et me peaksime õnnitlema proua Omen Raitonit, sest tegemist on tõesti edukalt tasakaalustatud raportiga. kaks märkust, kõigepealt see ka-, kaasus Belli see on väga originaalne, ma olen olnud nelikümmend aastat diplomaat. ja sellise ähvardusega pole ma oma karjääris senini kokku puutunud. ma pole isegi tagasihoidlikumate avaldustega kokku puutunud ja on olnud äh, olukordi, kus mõned riigid on sõja lävel olnud, aga otseseid ähvardusi ma pole veel kohanud, seetõttu on kummastav, et riik, kes soovib Euroopa Liiduga liituda, teeb selliseid ähvardusi. ma ei mõista, miks Türgi seda teeb ja see on vastuvõetamatu. nüüd see ajakava äh,, tähtaeg oli kaks tuhat üheksa. siin tuleb käituda ettevaatlikult, kui muuta oma strateegiat, võib see bumerangina tagasi tulla ning tekitada probleeme teiste riikide puhul, kes soovivad liituda. Küprose küsimus. jällegi räägime me millestki väga originaalsest. kaks inimest teevad tõsist tööd läbirääkimistel ning siin Euroopa Parlamendis räägitakse ikkagi Annani plaanist. kust see järsku välja hüppas? me tõesti peame õppima, et kui otsus on vastu võetud, siis on ta võetud ja seda otsust tuleb ka austada. suur tänu. suur tänu, härra Saleski, poolteist minutit. president, first in english. president kõigepealt Riiale kompliment, selle tekstiga oled sina palju suuremat edu saavutanud kui Türgi oma reformidega. nüüd edasi oma, oma emakeeles. ma jätkaksin sea-, ka sealt, mida, millest rääkis härra Šimanski ning sellest, mida ma ise siin olen kogenud. näiteks Broki raporti puhul loodetavasti me ei hakka ei, siin kuulutama Türgile, et nemad peavad olema ilma, muutuma ilmalikuks riigiks. muudatused kakskümmend neli, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse ja kolmkümmend üks on täpselt selline jumalasõna kuulutamine. eriti Rahvapartei soovib, eriti sotsiaaldemokraadid soovivad, et nad muutuksid äh, sekulaarseks riigiks, me ei saa seda nõuda mitte üheltki riigilt. see on nende enda asi. ma siin ei toeta islamit või ma ei, ei ole selle vastu, me ei saa otsustada, mis on mingisuguse riigi ametlik usk. muudatused äh, kakskümmend neli ja kuuskümmend viis jällegi on liiga pehmed, me kahetseme et Türgi ei salli piisavalt teisi religioone. me peame nõudma, et Türgi astuks teatud samme äh, usuvabaduse suunas. ma kohe lõpetan. me peame siin tõesti äh, leidma parema tasakaalu, me ei tohiks siin äh, neile ju kuulutada, et nad peavad olema kas ilmalik või usklik riik, nad peavad ise otsustama Thank you, uh, dank u wel, voorzitter. Um, ik wil een paar dingen zeggen. Ik wil uh, vooral... Aitäh, eh, mul on ka paar asja öelda. Kõigepealt ma tahaksin tänada Riia Omen-Ruitenit selle eest, et ta on võtnud arvesse üsna palju olulisi märkusi, mis puudutavad naiste õigusi ja seda, et ta on toetanud ka mitmeid teisi meie muudatusettepanekuid üks väga oluline asi, mis puudutab Türgi reforme, on see, et põhiseaduse komisjon Türgis on nüüd otsustanud luua võrdsete võimaluste komisjoni Türgi parlamendi juures. otsus selle kohta peaks langetatama täna, nii et, et ma loodan, et see õnnestub ka veel raportisse lülitada. lisaks sellele, mis puudutab äh, koostööd õigussüsteemide vahel, minu arvates on see samuti väga oluline, näiteks äh, see, mis puudutab teatud äh, islami äh, sihtasutusi ja samuti naiste küsimusi, kus Euroopa kodanikud, kellel on Türgi taust, tihtipeale on ohvriteks. meil on vaja väga head koostööd Türgi võimude ja Euroopa võimude vahel, just nimelt kohtuvõimude vahel, selleks, et inimeste õigusi kaitstaks nii siin kui Türgis ma arvan, et me peaksime olema selles küsimuses ka edaspidi väga valvsad ja nõudma, et asjad paremuse poole liiguks. viimaks äh, tahaksin öelda veel seda, et me peaksime pöörama väga palju tähelepanu Euroopa aluslepingute artiklile kolmteist, mis puudutab mittediskrimineerimist äh, diskrimineerimise keelamist mis tahes põhjusel. tegemist on väga olulise asjaga arvestades, et Türgis on äh, teatud asutusi ähvardatud sulgeda. Äh, äärmiselt oluline on, et Türgi äh, teeks lõpu igasugusele diskrimineerimisele, olgu see siis tingitud rahvuslikest, keelelistest, seksuaalsetest või muudest põhjustest. meil on veel kuus kõnelejat jäänud ja nüüd saavad kõik ainult ühe minuti. pentru acest raport excelent elaborat doresc să accentuez două idei. suur tänu, kõigepealt tahaksin proua Omen Reutenit äh, õnnitleda suurepärase raporti puhul. tahan kahte asja välja tuua. kõigepealt Euroopa Liit peaks Türgi arengut toetama selleks, et Türgist saaks kaasaegne riik, mis toetaks ka Euroopa lõimimise ideed, peale selle tuleb meil haridussüsteemi, kõrgkoolide sõltumatust toetada ja me peaksime toetama ka Erasmust ja teisi sarnaseid programme. üliõpilased ja professorid, kes soovivad Euroopa ajalugu või poliitikat äh, õppida, neid tuleks toetada samamoodi nagu ka rahvusvähemusi. Euroopa Liit äh, peaks hukka mõistma ka separatistlikud, etnilised ja religioossed konfliktid. tuleme nüüd Küprose juurde. me peame territoriaalse ühtsuse põhimõtteid äh, samamoodi esile tooma. proua Koppa, palun. ma tahaksin kõigepealt tänada proua Omen Ruitenit äh, selle suurepärase kõikehõlmava raporti eest meie toetame seda, et Türgi liitub Euroopa Liiduga, sest me arvame, et selline väljavaade on ainus, mis aitab Türgi reforme, aitab Türgit demokraatia teel ning aitab Türgit ka mitmel muul moel. me peame pöörama tähelepanu sellele Ergenekoni juhtumile. Türgis on praegu käimas muutused. Türgi kaalub ka oma geostrateegilist rolli Kaukaasias ja Lähis-Idas. ma arvan, et Euroopa Liit peab toetama sellist Türgit, mis oleks stabiliseerivaks teguriks piirkonnas. samas viimased Türgi sõjaväemanöövrid Egeuse merel ei anna just dialoogile olulist panust. minu arvates on oluline, et me toetaksime eh, asju, mida vaja. Äh, Türgi parlament peab kaasuspelli tühistama, samuti kolme, neli ja kümme, need muudatusettepanekud ma võtan tagasi, et asjad kergemad oleks. Äh, vähemuste õigusi puudutava muudatusettepaneku üheksakümmend üheksa ma jätaksin alles ja kuuskümmend kaks, kus väljendatakse muret tuumajaama ehitamise üle maavärinate ohtlikusse piirkonda ma tahan öelda, et Türgi okupatsioonivägedele probleemile lahenduse leidmine on raske. aitäh! mina ei tahtnud tegelikult sõna paluda, sellepärast et proua Oomen Ruiten äh, ma tahaksin lihtsalt selgitada seda, mida kaks kolleegi ütlesid. kõigepealt härra Lagendaik, kes rääkis põhivabaduste küsimustest äh, ajutised erandid on sellised, mida Euroopa õigustik lubab. Need on kooskõlas põhimõtetega, millele Euroopa Liit on rajatud, seega siin probleemi ei ole. probleemiks on äh, püsivad erandid põhivabaduste osas. ma arvan, et kui me peame Küpr-, kui me pidasime Küprosega läbirääkimisi, meie pidasime silmas ajutisi erandeid ning meie ei oleks kunagi võtnud eh, kasutusele mingit sellist lahendust, mis oleks asju takistanud. härra Svobodale tahaksin öelda seda, et ma äh, mõistan tema muret selle automaatsuse küsimuse üles, mis puudutab siis detsembrit tuhat, kaks tuhat üheksa äh, me kõik kaadame läbirääkimiste tulemusi, nii et võib-olla ma kasutaks seda sõna võib ja see ehk lahendaks probleemi, kui äh, raportöör ja härra Svoboda mõlemad on nõus. proua Isler Begän, üks minut, palun. aitäh, esimees vähemalt mul oli võimalus juua kohvi, enne kui ma siia tulin, aga ma tahaksin rõhutada seda, et heanaaberlikud suhted on väga head, tahaksin õnnitleda proua Omen Ruitenit. me teame, et Türgi mängib väga olulist rolli energiatransiidis, energia tuleb Euroopa Liitu läbi Türgi, samuti on Türgil oluline roll Taga-Kaukaasia stabiliseerimisel niisiis ma tahaksin paluda raportööri et kas oleks äkki võimalik meie fraktsiooni ettepanek sisse lülitada, ettepanek puudutab Türgi rolli Gruusia ja Venemaa vahelises konfliktis seda selleks, et teha ettepanekuid just lepituse küsimuses ja ma tahaksin rõhutada veel ühte asja, mis juba on raportis, aga mitte piisavalt rõhutatud. meil tuleb avaldada Türgile survet selleks, et Türgi avaks piiri Armeeniaga. me oleme seda juba väga pikka aega palunud. see ei ole üks eeltingimustest, aga samas on väga raske ette kujutada riiki, millel on ühinemiseelne staatus, aga samas on tal suletud piir ühe oma naaberriigiga Äh, kui me seda rõhutaksime, siis äh, see vähendaks pind, pingeid ja me leiaksime kompromissi ka Aserbaidžaani ja Armeeniaga Mägi-Karabahhi küsimuses. härra Tänok, äh, ma tahaksin vastu vaidelda härra Kasakile, kes räägib, kas Türgi väed Põhja-Küprosel on olulised ja võrdleb neid Briti vägedega Küprose vabariigis ei ole mingeid Äh, Briti vägesid, nad on äh, Ühendkuningriigi baasis, see on suveräänne territoorium, seda lubab tuhande üheksasaja kuuekümne üheksanda aasta leping. Need on väljaspool Küprose Vabariiki, ainus, ainsad Briti väed Küprose territooriumil on need, kes on ÜRO rahuvalvemissioonis ja see on hoopis teine asi ja kuskil tuhat Kreeka sõdurit on samuti vastavalt lepingutele Türgis ja samas on seal kuussada viis on lubatud kuussada viiskümmend Türgi sõdurit, mitte nelisada viiskümmend tuhat põhjas. Türgi ei eh, leia, ei kasuta kunagi võimalust eh, head reklaami teha. miks nad näiteks ei ole Halki seminari endiselt avanud, seda on nõudnud, nõutud eh, parlamendi mitmetes raportites, aga ma tahaksin rääkida ka kolmekümne seitsmendast punktist lõpus äh, räägitakse Türgi presidendi külaskäigust Armeeniasse ja selle, sellele ei ole järgnenud mingit suhete parandamist. Äh, piirid on endiselt suletud, äh, kaubandus peab liikuma, käib läbi Gruusia, nii et, et ma tahaksin veel kord rõhutada, et Türgi peab näitama head tahet ja avama piiri Armeeniaga. aitäh! ja enne kui ma annan sõna raportöörile, tahaksin anda sõna härra Filorile äh, laienemise peadirektoraadist. A button on the right side. Excuse me uh.... vabandust. jah, komisjon tahab samuti kogu südamest tänada proua Omen Ruitenit selle suure töö eest, mida ta on teinud selle raporti koostamisel. nagu tavaliselt on tegemist väga kõikehõlmava üksikasjaliku raportiga, mis peegeldab ka komisjoni kahe tuhande kaheksanda aasta raporti järeldusi. mul oleks kolm märkust ja ma teen väga lühidalt. Need märkused tulenevad sellest arutelust, mida me just kuulsime. kõigepealt näib, et on tekkinud Türgis uus õhkkond või vähemalt on tehtud katseid taaskäivitada reforme Äh, me olime selle tunnistajaks peaminister Erdogani külaskäigu ajal ja eile käis siin ka opositsiooniliider ning Türgi poole pealt on antud selged lubadused kinni pidada sellest ühen-, ühinemise teekavast ja, ja reformidest. Äh, nii et, et äh, oleks oluline, et ka raportis see uus õhkkond leiaks kajastamist teine küsimus puudutab detsembrit kaks tuhat üheksa. ma tuletaksin teile meelde, et nõukogu järeldustes kahe tuhande kuuenda aasta detsembrist öeldi, et komisjon peab aru andma kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande üheksandal aastal kõigis olulistes küsimustes. nõukogu ise ei näinud ette, milline saab olema nende läbirääkimiste või kõneluste tulemus mis aasta lõpus toimuvad. Äh, need arutelud toimuvad omal ajal, siis arvestatakse kõiki asjakohaseid elemente ning minu arvates on oluline, et me ei hakkaks ette juba mingeid hinnanguid andma, igatahes komisjon seda ei tee ning äh, kõikides avalikes ava, avaldustes me samuti äh, väldime selle, nende arutelude tulemuste etteprognoosimist ja kolmas küsimus puudutab Küprost ja ma siin äh, Äh, siis äh, viitaksin protokollile kümme, mis puudutab kahe tuhande kolmanda aasta ühinemislepingut. Äh, seal öeldakse, et Euroopa Liit on huvi, huvitatud kõikehõlmavast lahendusest Küprosel vastavalt põhimõtetele, millele Euroopa Liit on rajatud ja siin viidatakse artiklile kuus lepingus, kus räägitakse inimõigustest, õigusriigist ja demokraatiast ka siin komisjon äh, hoidub äh, ettehinnangute andmisest äh, Küprose küsimuses, need küsimused tõstatuvad läbirääkimiste käigus ning nii palju, kui meie aru saame, me ei lülita siia Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, küsimusi, mis puudutavad nelja põhivabadust. see on oluline selleks, et Küprose läbirääkijad ise saavad laiendada siis läbirääkimiste ulatust, kui nad soovivad. Äh, see oleks selline oluline selgitus, me peaksime järgima Euroopa Liidu esmaseid õigusakte selles küsimuses ja selleks on siis kahe tuhande neljanda aasta ühinemisleping, aitäh. suur tänu komisjoni seisukohtade eest ja nüüd proua Mann-Reuten. jah äh,, härra esimees, suur tänu kõikide nende kommentaaride eest kõigepealt lubage mul vastata natukene üldisemates raamides. kõigepealt muudatusettepanek kolmkümmend kuus Hannes Svobodalt, jah, võib-olla tõesti võiksin uuest tekstist rääkida, suuline muudatusettepanek, seega ma teen selle ettepaneku siis täna pärastlõunal, kui hääletame. kahe tuhande üheksas aasta nüüd tähtajana Äh, jah, suur tänu nende märkuste eest selles küsimuses härra Kasuliidesele. võtan siis nüüd teksti ette nii, nagu selle võiks nüüd sõnastada. kui te vaatate lõiget kakskümmend seitse ja siin on vastus ka härra Filorile, väljendab kahetsust, et Türgi valitsus ei ole veel täielikult äh, rakendunud äh, oma kohustusi viia välja väed kahe tuhande üheksandaks aastaks ja see võib oluliselt mõjutada läbirääkimiste käiku. ma olen selle tekstiga rahul ja härra Filorile ma ütleksin, et siin tekstis ei olegi ette kuidagi hinnangut antud, ei ole. ma lihtsalt kordan seda, mida nõukogu juba on teinud mul on väga hea meel, et ka sotsiaaldemokraadid äh, sellega ilmselt rahul on. nüüd liberaalide seisukohad, jah, vägede väljaviimine Küproselt. mina ei taha teksti seda osa muuta, miks? seda sellepärast, kui ma seda muudan, siis on väga palju teisi kolleege, kellel tekivad uued probleemid kui te seda nüüd ettevaatlikult loete, seda teksti, siis ma kutsun Türgit üles tagama läbirääkimiste kliima selleks, et rääkida Türgi vägede väljaviimist. ma ei räägi siin sugugi kõikide Türgi sõdurite väljaviimist Küproselt, me ei ole seda nõudnud ja räägime sellest, et äh, kaks äh, riigijuhti peaksid vabalt saama rääkida oma riikide tulevikust. nii et tegelikult see tekst on märksa avatum, kui äh, paistab arvavat härra Lagendaik. härra Šimanski, kompromiss viies, viidatakse meie aluslepingu põhimõtetele tõesti ja loodetavasti on ka härra Lagendaik sellega rahul, vabakaubanduskorraldus me ei saa Euroopa Liiduna äh, võtta kaasa Türgit läbirääkimislaua taha, kui me räägime läbi vabakondaduslepingute osas kolmandate riikidega, mida me saame aga teha, on teineteist teavitada. me võime paralleelseid kohtumisi korraldada, jah, see on täiesti vastuvõetav, aga Türgi ei ole ikkagi veel ju liidu liikmesriiki ja seega ei saa nad olla ka läbirääkimiste laua taha, taga, see on täiesti võimatu nii et loodetavasti ähm, te olete rahul sellega. siis üsna mitu härra Öögeri muudatusettepanekut. härra Ööger, miks ma üldse olin osade teie muudatusettepanekute vastu? seda sellepärast, et äh, te kordate seda, mis on juba öeldud ära raportis endas. ja ma ei tahasin tekitada mingisugust soovide unelma ja unelmate nimekirja, mis läheb hääletusele ja sellepärast ma olen osade teie muudatusettepanekute poolt eh, ja teiste poolt ei ole, aga on eh, ka muudatusettepanekuid, kus on sees vead, faktivead. Eh, muudatusettepanek sada kuusteist, transpordikvoodid, see ei ole absoluutselt asi, mis puutub Euroopasse, see on bilateraalne küsimus. ja sellel põhjusel olen ma sunnitud äh, selle vastu hääletama. nüüd äh, võtke teatavaks, et kõik, mis ma siin olen kirjutanud, on kontrollitud. nii et loodetavasti härra esimees äh, võet-, võtab härra Šimanskit tagasi need muudatusettepanekud, mille ma palusin tal tagasi võtta suured tänud ka kõikidele teistele kolleegidele ja proua Raiting küsib, et kas tal jäi midagi vastamata. härra Tänek ja kõik teised, teised, kes siin kommenteerisid. Armeenia lõiku ma olen, ma kavatsen lisada punkte lõig-, ma olen siin lihtsalt lisanud punkte lõigetele, mille eh, me oleme juba mitu korda vastu võtnud varem. see on äärmiselt oluline, et on tagatud head suhted Armeenia ja Türgi vahel. ja tuleb samuti mõista, et mitte ainult eh, president Gül ei ole käinud Armeenias vaid et äh, neid samme, mis on astutud suhete soojendamiseks, on rohkemgi. ja see kõik äh, on lootustandev selles osas, et võib-olla üks hetk toimub normaliseerumine, nii et ma paluksin öelda, et palun ärge hakake kiskuma seda väga ettevaatlikult kokku pandud lõiku, sellepärast et sellel ei ole mitte mingisugust mõtet muidu. härra esimees suur tänu, hääletame täna pärastlõunal, kolleegid, kell kuusteist kolmkümmend. sellega see päevakorrapunkt suletud. meie Kosovo, meie mees Kosovos, härra Feith on tulemas kohe sealt, nii et jätkame hetke pärast. So I give you the Pane předsedo. Pane předsedo, tutaj jest no, a mí le, le sabe sabe eh. No, ça va. We, we stay like this. No, can, Uh, kallid kolleegid, palun võtke vaiksemaks. ja kes ei kavatse siia jääda, lahkuge nüüd, sest et me peame jätkama dear colleagues uh.... kallid kolleegid, läheme edasi. päevakorrapunkt number neliteist, arvamuste vahetus härra PJ Faithiga, Euroopa Liidu eriesindajaga Kosovos. tervitame mm, härra eriesindajat ja tegemist ei ole tema esimese külaskäiguga mitte siin Kosovo omab võtmetähtsust Euroopa Liidu välispoliitikas ja härra Faith, teie kohalolek siin komisjonis on tunnistajaks kahele tähtsale aastapäevale. kõigepealt äh, täpselt aasta tagasi nimetati teid Euroopa Liidu eriesindajaks ja tähistame ühtlasi ka teie enda sünnipäeva, mis, nagu ma aru saan, oli eelmise nädala esmaspäeval. palju õnne teile! meie ees seisvad väljakutsed Kosovo suhtes on äh, rasked, kuid äh, hoiavad teid nooruslikuna ja tegevuses. Need väljakutsed äh, on suured. Te olete liitu seal esindanud selleks, et tagada asjade toimimine, näiteks nagu EULEX-i missiooni toimimine, tegemist on ajaloo suurima ÜVJP missiooniga ja Teie ülesandeks on siis äh, olukorda koordineerida ja täita oma mandaati, mis on kolmene, kõigepealt äh, toetada äh, mitmekultuurilist ülesehitust Kosovos, teiseks võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu ja korruptsiooni vastu ning kolmandaks tegeleda minevikukoormaga, mis heidab varju sellele Kagu-Euroopa piirkonnale ja tuua siis õiglus nendeni, kes on selle ära teeninud. Te olete teinud koostööd ka Kosovo ametivõimudega, tagamaks selle, et nad täidaksid äh, põhiseadusega ette nähtud kohustusi, eriti neid kohustusi, mis puudutavad vähemusi, sealhulgas äh, eriti just Serbia vähemust. Äh, te võite jääda alati meie koja toetusele lootma selle missiooni puhul hoiame teile pöialt, võtsime eelmisel nädalal vastu resolutsiooni, andes täieliku demokraatliku legitiimsuse teie tööle ja oleme teid julgustanud oma tööd jätkama. härra Faith, annate siis ehk omapoolse hinnangu oma aastapikkuse töö kohta, rääkige sellest, mida on Kosovo valitsus teinud senini ja millised on puudujäägid ja väljakutsed veel ja milline on hetkeolukord koha peal täpsemalt siis tahame teada, kuidas EULEX-i missioonil läheb, kuidas on äh, siire toimunud ja kas äh, on äh, täies mahus nüüd jõud kohal ja loomulikult Serbia mm, enklaavide kohta täpsemalt saa-, tahame saada infot ja kuidas Belgrad teeb koostööd selle suhteliselt keerulise missiooniga, kuidas nad teevad koostööd EULEX-i raames härra Feith, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu nende väga soojade sõnade eest äh, minu isiku aadressil. komisjoni äh, saadikud, daamid ja härrad, mul on väga hea meel teie ees täna äh, anda omapoolne hinnang edu kohta, mis on saavutatud Euroopa Liidu äh, kohaloleku konsolideerimisel ja tugevdamisel ja ma tahaksin rääkida ka nendest algatustest, mille olen võtnud oma mandaadi raames ja oma vastutustele vastavalt. meie kohtumine täna on siin väga õigesti ajastatud. mitte ainult nende tähtpäevade pärast, millele te viitasite, vaid äh, meie kohtumine äh, järgneb otseselt Euroopa Parlamendi resolutsioonile, mis võeti vastu viiendal veebruaril äh, Kosovo olukorra ja Euroopa Liidu rolli kohta, ma lugesin selle resolutsiooni läbi ja äh, lugesin sellest välja parlamendi täie toetuse mm, liidu missioonile Kosovos, meie jõupingutustele teha Pristina ametivõimudega koostööd Euroopa perspektiivi arvestades selles piirkonnas, me oleme Pristina ametivõimudele samas äh, me, äh, tuletanud meelde nende kohustusi, eriti mis, mis puudutab õigusriigi tugevdamist ning äh, ühenduse väärtuste alal hoidmist. ma tahaksin eriti tervitada seda toetust, mille resolutsioon on andnud mulle kõige olulisemates küsimustes, näiteks nagu detsentraliseerimine, usu- ja kultuuripärandi kaitse, majandusreformid ning julgeolekusektori reform. tuleksin nende asjade juurde detailsemalt tagasi veel oma sõnavõtus. Teie toetus nendes äärmiselt olulistes aspektides on andnud, on mind motiveerinud veelgi eh, tugev panustama kiire edu saavutamiseks veel sellel aastal äh, ja ka pikemas perspektiivis. härra esimees, lõige kolmkümmend kaks resolutsioonis äh, väljendab parlamendi muret reformide aeglase äh, kiiruse pärast, mille Kosovo ametivõimud on ette võtnud. tõsi, valitsus peab äh, astuma väga selgeid samme vastutuskohustuse ning läbipaistvuse tagamise osas aga ka korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. see peab samuti tugevdama sidemeid kodanikuühiskonna ja poliitilise eliidi vahel ning tagama öö, äh, rahvusvahelisi ja kohalikke doonorfonde vastutustundlikult. Need kõik on äh, lahutamatud elemendid keskkonnast, mis äh, koondaks veelgi Kosovo Euroopa ambitsioone ning vajadust äh, majandus- ja sotsiaalse olukorra parandamiseks kodanike igapäevases elus. härra esimees, viimase aasta jooksul on Kosovo vastu võtnud põhiseaduse, teisigi olulisi õigusakte tugevdanud äh, oma ministeeriume, jätkanud põhiseaduskohtu loomise protsessi ning teiste avalikku julgeolekut tagavate organisatsioonide loomist. ning Kosovo on olnud rahvusvahelisele üldsusele vägagi äh, koostööaldis partner. kõik need arengud äh, on toimunud suhteliselt stabiilse julgeolekukeskkonna kontekstis. eelmise aasta detsembris äh, käivitas EULEX oma missiooni üle terve Kosovo territooriumi ning äh, hüpati seega suur samm edasi Euroopa Liidu kui Kosovo valitsuse peamise partneri rolli täitmisel. ja seega äh, on see omakorda toonud kaasa väga oluliseid samme niinimetatud kolmes põhivaldkonnas äh, meie jaoks sellel aastal ja tulevikus stabiilsus, reformid ning äh, lepitus. pöördun nende strateegiliste äh, eesmärkide poole ükshaaval ja teeksin siis ettepaneku, kuidas neid kõige parem oleks saavutada partnerluses Kosovo ametivõimudega the sustainability of all initiatives. kõikide algatuste jätkusuutlikkus sõltub Kosovo poliitilisest stabiilsusest. nagu ma juba ütlesin, kuigi Kosovo olukord on olnud, on olnud viimase aasta jooksul stabiilne, siis Pristina reaktsioonid ÜRO aruteludele kuue punkti osas, samuti nagu viimased arengud Mitrovitšas, rõhutavad veelgi seda, kui õrn on olukord koha peal. Euroopa Liidu eriesindajana olen ma paika pannud äh, mehhanismi konsultatsioonideks äh, olulistes küsimustes, mida mainis ka ÜRO peasekretär oma raportis oktoobrist kaks tuhat kaheksa. Nende hulgas on siis näiteks ähm, tollimaksude kogumine ja tulude jaotamine, Mitrovitša kohtu küsimus, õigust, äh, õigustiku rakendamine ma usun, et kui arutelud jäävad tehnilisele tasandile ning me tõesti edendame ka Euroopa standardeid ning väärtusi ning tehakse koos, teeme koostööd Brüsseli ja teiste kohalike ja rahvusvaheliste osapooltega, siis me saavutame mõningates nendes valdkondades ka edu. see on osa eh, EULEX-iga toimuvast koostööst, mida te soovisite etendada ka oma resolutsioonis. kuna Euroopa tulevik ühendab Belgradi ja Pristinat ja Euroopa Liitu ning Euroopa Liit on haaranud juhtohjad, siis on vahest Euroopa Liit kõige paremaks kommunikatsioonide edendajaks Serbia ja Kosovo vahel kui me soovime saavutada positiivseid tulemusi, siis peavad olema meil vajalikud instrumendid äh, selle saavutamiseks. peamiseks eesmärgiks aga on ikkagi head otsekontakt, heanaaberlikud otsekontaktid äh, kahe poole vahel. nii tegutsedes aitame me kaasa ka EU-Lexi tegutsemisvõime äh,, me peame aitama kaasa ka EULEX-i tegutsemisvõimekuse käivitamisele võimalikult kiiresti. peaminister on ja opositsioonijuhid on minuga kohtudes ning ka avalikkuse ees pidevalt arutlenud nende küsimuste üle. põhjapiirkondade küsimuse, põhjapiirkondade stabiliseerimist stabiliseerimise tähtsust on eriti rõhutanud ka viimased, viimatised rahutused ning eile toimunud rahumeelsed demonstratsioonid Mitrovitšas. suuremate kurjategijate kohtuteemin-, kurjategijate kohtu ette toomine on samuti oluline ning kaalul on ka Euroopa Liidu usaldusväärsus ning Euroopa Liit peab tõesti tegutsema põhjapiirkondade integreerimise nimel ning nende kaasamise nimel õigus- ja tolliruumi äh, ning seda vastavalt Euroopa parimatele tavadele. Kosovo kodanikud ootavad Euroopa Liidult väga palju. ning me peame oma kohustusi täitma poliitilisel tasemel ning siin saavad Euroopa Liidu liikmesriigid mängida ju kõige tähtsamat, suuremat rolli, on äh, hädavajalik Belgradi toetus Euroopa Liidu äh, missioonile koha peal. eriti on tarvis äh, põhjapiirkonda linnapeade suuremat koostööd ning suuremate kurjategijate kinnipüüdmist põhjapiirkonnas. selles mõttes usun ma, et Kosovo presidendi otsus mitte korraldada üldvalimisi käesoleval aastal aitab säilitada poliitilist stabiilsust Kosovos. nüüd, mis puudutab kohalike omavalitsuste valimisi, mis eeldatavasti toimuvad kunagi sellel aastal, siis ei ole Äh, veel võetud vastu lõplikku otsust, millal täpselt nad toimuvad. detsentraliseerimise protsess ning serblaste kaasamise tagamine saavad olema olulisteks elementideks äh, ajakava paikapanemisel. veel üks eeltingimus on toimiv keskvalimiskomisjon. konsultatsioonid erinevate osapoolte vahel jätkuvad valitsus soovib äh, äh, läbi viia ka üle Kosovolise rahvaloenduse. Äh, eelmine pilootprojekt, seal osalesid seitsekümmend, osales seitsekümmend üks protsenti Kosovo kodanikest ning me soovime ka veel suuremat vähemuste osalust rahvaloendusel Kosovo Assamblee on mänginud keskset rolli institutsionaalses äh, arengus. peale selle, et nad toetasid äh, põhiseadust ja Kosovo iseseisvuse dokumente, on nad mänginud ka võtmerolli Kosovo jõupingutustes äh, üle viiekümne õigusakti rakendamisel, eriti just vähemuste õiguse, õiguste valdkonnas. aga ma arvan, et assamblee ei ole siiski veel suutnud täita oma võtmerolli demokraatias, ehk siis, et see oleks peamiseks arutelude ja parlament, parlamentaarse järelevalve foorumiks. palju otsuseid võetakse vastu valitsuse poolt, ilma et äh, assamblee oleks piisavalt kaasatud? ja suur osa poliitilistest aruteludest käib endiselt läbi öö, äh, ajakirjanduse ning ka tänavatel. kuna tegemist on ikkagi veel noore ja areneva institutsiooniga, peame me seda assambleed täielikult ja jätkuvalt toetama. otsus mitte korraldada valimisi tuli presidendilt. seega võib julgelt väita, et üldvalimiste, parlamendivalimiste edasilükkamine Äh, eemaldab suure takistuse ning annab valitsusele võimaluse vastu võtta õigusakte oluliste reformide osas, mis läbi saab saavutada Kosovos stabiilsuse, mis on tarvilik edasiseks eduks. alustuseks lubas valitsus privatiseerida riigiettevõtted et aga see strate-, strateegia pole veel paiku pandud. esialgsed plaanid on välja kuulutatud KAK-i elektritootja erastamiseks, samuti posti- ja telekommunikatsiooniettevõtete ja lennujaama erastamiseks. Need plaanid peaksid edasi minema kiiremini, aga praegune ülemaailmne majanduslangus mõjutab äh, halvasti välisinvesteeringute sissevoolu Kosovosse. nüüd üldisemalt Kosovo ametivõimud peavad äh, riigiettevõtteid juhtima läbipaistvalt ning äh, määrama vajalik, tööle vajalikud inimesed vastavalt nende pädevustele ja kogemustele, mitte vastavalt nende parteikuuluvusele julgeolekureformi osas äh, kahekümnendal jaanuaril äh, lõpetati, äh, lõpetati eelmiste relvajõudude tegutsemine ning Kosovo enda relvajõud asus tööle järgmisel päeval. ning seeläbi on saavutatud ka demokraatlik eh, kontroll relvajõudude üle, aga kapats-, KPC endised eh, eh, liikmed on endiselt rahulolematud praeguste julgeolekujõududega, mis põh-, võivad, mis võib põhjustada tule-, tulevikus pingeid. nüüd kolmas prioriteet. vajadus edasisele leppimisele erinevate Kosovo kogukondade vahel. nagu te palusite mult oma resolutsioonis, ma tõesti õhutangi Kosovo juhte astuma edasisi samme leppimaks serblaste ja teiste vähemustega. ning nüüd võib tõesti olla võimalus, et järjest enam serblasi on valmis äh, koostööd tegema insi-, äh, Kosovo institutsioonidega. Äh, hiljuti toimunud ümarlaud algatas eduka dialoogi näiteks tervishoiu ja hariduse valdkonnas. peaminister ja tähtsamad ministrid osalesid seal ning tegutsevad selles valdkonnas ka edasi. Kosovo serblaste juhid, kaasa arvatud põhjapiirkondadest, avaldasid valmisolekut seda Euroopa Liidu eriline esindaja äh, poolt juhitud algatuses, äh, algatust toetama. nüüd äh, usu- ja kultuuripärandi küsimuses on saavutatud juba teatud edu. me oleme töötanud koos kultuuriminist-, ministeeriumiga ning ka Euroopa Komisjoni äh, esindusega äh, parandamaks te-, tehnoloogilise infovahetust selles valdkonnas. Euroopa partnerluse valguses soovime me parandada mehhanisme, mis kaitseks seda rikast kultuuri ja usupärandit Kosovos. esimene foorumi kohtumine toimus paar nädalat tagasi, seal osalesid paljud tegelased kultuuripärandi valdkonnas kaasa arvatud Euroopa Nõukogu ning Euroopa Liit öö, sai seal ka astuda jällegi juhtrolli. pärast seda kohtumist protsess jätkub, aga kasu oleks, kui Serbia ametivõimud seal ka ja, ja Serbia ametivõimud ja Serbia õigeusklik kirik seal osaleks või vähemalt natukene toetaks seda protsessi. ametivõimud äh, teevad edusamme ka detsentraliseerimise valdkonnas. paar päeva tagasi teatas peaminister, et sotsiaalküsimused viiakse üle kohaliku omavalitsuse tasandile. ja tehakse tööd äh, viie uue kohaliku omavalitsuse loomiseks märtsikuus. reformide, koolireformide ning uue õppekava loomine on samuti alanud. härra esimees, need probleemid, mis te tõstatasite oma resolutsioonis, mis puudutab öö, välja saadetud inimeste ning äh, vähemuste naasmist, äh, äh, siis nendega tegeleme ning räägime läbi ka ametivõimudega nendes küsimustes. koos ÜRO missiooni ja Euroopa Komisjoniga toetame me inimeste tagasitulekuprotsessi. minister on eraldanud edasisi vahendeid kogukondade arendamiseks, äh, hariduseks, e, elamumajanduseks, mis puudutab just inimeste taga, tagasi tulnud inimesi. kuigi neid rahasid ei ole just eriti palju, on valitsus pühendunud äh, edu saavutamisele selles valdkonnas. siin on veel mitmeid väljakutseid äh, õige keskkonna loomise ees vähemuste naasmisel ning nende integreerimisel. me üritame edaspidigi neid küsimusi lahendada koostöös kohalike ametivõimudega. daamid ja härrad, nüüd äh, see roomide küsimus, äh, kes äh, said tsingi mürgituse põhjapiirkonnas Äh, valitsus on alustanud protsessi nende laagrite kiireks sulgemiseks ning nende ümberpaigutamiseks äh, teistesse piirkondadesse, kus on ka korralikumad sanitaartingimused. praegusel hetkel pärsib seda protsessi kommunikatsioonipuudus äh, põhja- ja lõunapiirkondade võimude vahel. ning samuti ei tule kasuks see kehv olukord põhjapiirkondas. Euroopa Liidu esindus Pristinas soovib kaasata kohalikud ja rahvusvahelised tegelased selleks, et äh, leida pikema perspektiivi lahendused. nüüd kokkuvõtteks, Kosovo ees on veel, äh, Kosovol on veel palju teha, samuti rahvusvahelisel üldsusel, eriti Euroopa Liidul aga ma arvan, et kui on piisavalt poliitilist tahet, koordineeritust ning äh, julgustamist, siis suudab Kosovo valitsus Euroopa teel edasi liikuda. minu öeldust tuleb äh, välja piisavalt tõendeid, et minu kohustused Kosovos on kasvanud, misläbi ma saan rohkem läbi rääkida kohalike võimudega, aitamaks eh, ning, ning seeläbi on mul paremini võimalik eh, saavutada ka mu enda eesmärke. ma tahaksin teid tänada teie toetuse eest ning tugeva resolutsiooni eest, mis on veelgi suurendanud minu, minu enda ja minu meeskonna entusiasmi, aitamaks eh, võimalikult palju Kosovo inimesi, suur tänu! Uh, special representative, thank you so much. suur aitäh, eriesindaja, selle väga põhjaliku uh, ülevaate eest uh, küsimustest ja nüüd alut-, alustame arutelu ja kõigepealt saab sõna raportöör härra Langendaik. aitäh, esimees. esimees, kolleegid, mul oli võimalus käia Kosovos kohe pärast meie hääletust möödunud neljapäeval, nii et, et ma veetsin nädalavahetuse Pristinas ja mujal Kosovos ja kõigepealt tahaksin jagada teiega neid tähelepanekuid, mis ma oma reisi käigus tegin. meie raport on olnud väga positiivne. see on äh, väga hästi vastu võetud mitte ainult Kosovo võimude, vaid ka rahvusvahelise üldsuse poolt, nagu rõhutas ka eriesindaja. samuti oli väga hea näha, et EULEX suutis lõpuks ometigi paikneda kogu Kosovo territooriumile, see oli üks olulisi tingimusi, mis me oma raportis sellele missioonile seadsime. ma pean teile ütlema, et mulle jättis mu-, mulje Euleksi pühendumus ja ja kõigi kohal olevad sealviibijate pühendumus, olgu siis tegu äh, tolliametnike, kohtunike, süüdistajatega äh,, Äh, Kosovos edukas olemiseks on vaja väga palju diplomaatilisi oskusi, sihikindlust, kannatust. niisiis äh, kõik, mis ma seal nägin, jättis mulle mulje, aga ebameeldivalt üllatas mind see, et missiooni, missiooni siis äh, äh süüdistajate äh, kohtunike tööd takistavad igasugused sellised probleemid nagu äh, äh, valvurite puudus, varustuse puudus ja nõnda edasi. tegemist on ju inimestega, kes on seal, et Kosovo elanikke aidata, aga nende elu on tihtipeale väga raske Äh, nii et, et probleemid on hankemenetlustega siin Brüsselis ja need ei puuduta kuidagi inimesi, kes seal kohapeal on, nii et, et tegu on asjaga, äh, mida meie parlament, komisjon, nõukogu saaksime lahendada, lahendada. nii et, et tõesti on kahju näha, et äh, sellist pühendumust takistavad igasugused bürokraatlikud tõkked. ja seda ma tahaksin kindlasti öelda ka komisjonile ja nõukogule, et nad hakkaksid tõsiselt tegutsema teine tähelepanek ja seda rõhutas ka eriesindaja oma sõnavõtus, on see, et peaaegu kõik, kellega me kõnelesime, rõhutasid seda, et lõppkokkuvõttes saab EULEX-i missioon olla edukas ainult siis, kui on piisavalt koostööd EULEX-i ja Belgradi võimude vahel see koostöö äh, uudes äh, esindusorganites on, on väga olema, äh, vägagi olemas. näiteks Kosovo serblased on üsna valmis koostööd tegema ja osalema, aga meile sai ka selgeks, et nad on valmis seda tegema, kui Belgrad seda heaks kiidab ja mitte sellele viltu ei vaata niisiis ma arvan, et meie parlamendis ning ka teised institutsioonid peaksime oma sõnumis Belgradile selle asja väga selgeks tegema. jah, te olete teretulnud, ma olen seda korduvalt öelnud, et ma ei soovi, eh, ma, mulle ei meeldi minu oma valitsuse poliitika, see muudab eh, Belgradis elu keerulisemaks, ei lase Belgradil ja Euroopa Liidul läheneda, minu arvates on see vale poliitika, me peame edu saavutama sellel suunal, aga see saab juhtuda ainult siis, kui Belgradi poole pealt on olemas selge koostöötahe ning äh, tea-, teadmine, et EULEX-il kohapeal tuleb äh, lasta tegutseda, et kohtunikud äh, saaksid oma tööd teha, me ei saavuta Brüsseli Belgradi suunal edu, kui Belgrad muudab meie inimeste elu Kosovos, eriti Kosovo põhjaosas, keeruliseks Äh, see on see sõnum, mille me peaksime saatma, ma arvan, et see sõnum võetakse Belgradis hästi vastu, nii et selle missiooni edu sõltub Belgradi koostöövalmidusest, see on väga selge, kui rääkida inimestega koha peal ja see peaks olema väga oluline sõnum, mis äh, läheb välja sellest äh, arutelust, aitäh! aitäh! proua Pakk! suur tänu, suur tänu, härra Veit, et te täna siia tulite ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles kolleeg Laagentaik. ma leian, et Euleksi missioon ja Euleksi missiooni töö on hoopis teistsugune kui see, mida tegi UNMIK, ÜRO missioon. ja kui see on erinev, siis see erinevus saab ju olla ainult positiivne ning sellepärast on meil vaja seal ka väga palju inimesi, kes oleksid pühendunud ja kes annaksid kohapeal inimestele tagasi usu, et neil on võimalik oma riiki tõepoolest ka reformeerida, nii et sellepärast ma toetan ka EULEX-i missiooni. me kõik teame, et EULEX ei saa oma tööd hästi teha, eriti just põhjaosas, kui see Belgradile, Belgradile ei meeldi. ja sellepärast ma arvan, et Euroopa kodanikud ootavad meilt palju Euroopa Liidu kodanikud. aga selleks, et me saaksime seda tööd ka tõesti ära teha, peame me alati Belgradiga kõneledes oma huvid selgelt välja tooma ja neid ka kaitsma. ei ole mõtet äh, rääkida igapäevaasjadest, mis on tagasi lükatud Serbia soovib saada Euroopa Liidu liikmeks, meie tahame, et Serbiast saaks Euroopa Liidu liige ja sellepärast peame me neile ütlema, et te peate aitama kaasa sellele, et teie naaberriigis oleks inimestel hea elu. seal elab ka väga palju serblasi, nad ei ela mitte ainult Mitrovitses, vaid nad elavad terves riigis ja seal suisa on neid rohkem kui põhjaosas. ja sellepärast oleme väga tänulik, kui ma nüüd kuulen, et toimuvad ümarlauavestlused selles riigis, kus räägitakse terviseküsimustest, tervishoiuteenustest äh,, haridussüsteemist. me ju teame, et äh, need süsteemid on täiesti purustatud ja seda ka viimase kümne aasta jooksul, kus meie oleme olukorra eest olnud vastutavad. nii et selle küsimusega tuleb tegeleda ja Euleksi lähenemine on väga õige. aga meil on üks väga tähtis probleem, mis on tähtis ka naaberriikidele et kõik need lahendamata küsimused, äh, kohtuprotsessid, et need lõpuks leiaksid lahendused, sest praegusel hetkel toimub, äh, äh, praegusel hetkel jookseb ringi veel liiga palju süüdlasi, kurjategijaid, kellel ei ole süüdistust esitatud ja see kindlasti ei aita kaasa õhkkonna paranemisele. tõesti on viga, et siiamaani ei ole neid inimesi kinni võetud ja süüdi mõistetud, me oleme olnud selles osas lohakad, nii et EULEX-il on veel väga palju ära teha teiseks, mis puudutab kohalikke valimisi, ma olen teiega nõus, valimised Kosovos, kui need sellel aastal ei toimu, siis see ei ole väga suureks probleemiks, sest riigis tuleb kõigepealt taastada rahu, kuid valimised ja kohalikud omavalitsused saavad oma tööd äh, tegema hakata alles siis, kui riik on detsentraliseeritud ja Martti Ahtisaari plaan on ka täide viidud. nii et äh, need plaanid tuleb ellu viia, alles siis on meil võimalik pidada valimisi selleks, et äh, need uued omavalitsused, mis moodustatakse, vallad, linnad, äh, saaksid äh, valida siis vastavalt oma etnilisele koosseisule ka nii-öelda õiged juhid. nii et sellepärast detsentraliseerimisega tuleb tõesti väga tugevalt tegutseda, tegeleda, enne kui me hakkame pidama seal valimisi. ja viimane punkt, meie jaoks on ju tähtis see, et ka noored inimesed Kosovos äh, hakkaksid äh, oma koos õppima, üksteisega rääkima, ülikoolis käima ja nii edasi. oma resolutsioonis me oleme, ütleme, et Pristina ja Mitrovitši ülikooli kõrval oleks tore, kui seal oleks ka rahvusvaheline Euroopa kolledž, kus äh, saaksid kõik üheskoos töötada ja õppida ja seda arvatavasti ja seda loodetavasti ka sellises keeles, mis oleks lingua franca, mis äh, ei äh, haavaks ühtegi osapoolt, näiteks inglise keeles. näiteks Makedoonias äh, loodi selline ülikool, et see oli väga edukas näide ja ma arvan, et selline ülikool peaks olema võimalik ka Kosovos, siis meil oleks jällegi üks tuletorn keset Kosovot, mis saaks valgust näidata nii põhja kui lõuna poole ja ma loodan, et te jätkate ümarlaua kõnelusi, sest ainult sellistel kõnelustel on võimalik äh, kaasata kõik osapooled ja oodata neilt ka pühendunud tööd. suur tänu ja edu teile! suur tänu, proua Pakke ja nüüd härra Svoboda. suur tänu, härra esimees. ka mina tahan tänada härra Feitit tema sõnade eest, mis olid siirad, kus oli nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi. minu jaoks on tähtsad kolm asja. me oleme parlamendisaadikud ja minu arvates on väga tähtis, et meie parlamendisaadikutena toetame teid, kui te saadate edasi sõnumit, et Kosovos parlament peaks ka tõesti toimima ja et otsuseid ei saa vastu võtta mitte ainuüksi valitsus, vaid et otsuste tegemisse tuleb kaasata ka toimiv parlament ja ma arvan, et seda tuleks väga selgelt ka välja öelda see on ka üks lõimimise võimalusi, kui parlamendisaadikud äh, räägivad erinevate etniliste gruppidega ja jõuavad üheskoos otsustele. teiseks, mis puudutab koostööd erinevate etniliste gruppide vahel, eriti äh, serblastega nagu proua Pakka juba ütles, mulle avaldas muljet see, kui ma kuulsin, et on valdkondi, kus äh, põhjapiirkonna vähemus on kaasatud ma arvan, et lõimimist on võimalik saavutada, eriti siis, kui me räägime konkreetsetest asjadest. ja otse loomulikult ma olen selle poolt, mida ütles ka härra Joost, et Belgrad oleks nõus, et Belgrad vähemalt ei paneks vetot peale või annaks punast kaarti. kuid tähtis on see, et inimesed kohapeal räägiksid omavahel ja leiaksid lahendusi ja sellepärast ma arvan, et me peaksime kohalolevaid osapooli toetama. siis, mis puudutab kohalikke valimisi. jah, otse loomulikult oleks suurepärane ja optimaalne see, kui reform oleks kõigepealt läbi viidud, kuid mulle tundub, et veelgi tähtsam on see, et kohalikud omavalitsused aitaksid kaasa lõimimisele. et ähm, kohalikud omavalitsused saaksid serblasi ja ka teisi rahvusvähemusi mõjutada just kohalikul tasandil. me ju nägime, kui tähtis see on, et äh, otsuseid ja lahend-, võetakse vastu ja lahendusi leitakse kohalike omavalitsuste tasanditel. tähtis ei ole mitte ainult see, et kõik toimiks, vaid tähtis oleks see, et meil oleks loodud eeldused, et kui toimivad toimuvad kohalikud omavalitsuste valimised, siis need ei lõhestaks mitte kohalikku rahvast, vaid äh, vastupidi, tooks kokku siis mis puudutab romisid ja nende institutsioone ja seda mürgitamisjuhust tegemist on väga kurva looga, me oleme juba aastaid rääkinud Doris Pakiga koos äh, parlamentidevahelises komisjonis ja oleme rääkinud sellest, et Romi esindajatega ei tohiks midagi juhtuda ja need inimesed tõesti püüavad olukorda lahendada ja me peame neid ka toetama, eriti mis puudutab äh, tervisele ohtlikke olukordi. juba aastaid on lihtsalt pealt vaadatud, kuidas äh, põlvkondade kaupa äh, mürgitatakse lapsi ja mitte midagi ei juhtu. suur tänu teile teie ettekande eest ja edu teie töös! suur tänu, härra Svoboda! ja nüüd proua Ibris Saatšits. Dziękuję Panie Przewodniczący. Tack Herr Feit för att ni kom här till oss och gav en så väldigt bra rapport. suur tänu, ma tahtsin teid tänada selle eest, et te olete täna siia tulnud ja ma näen olukorda Kosovos täpselt samamoodi nagu teie. Te ütlesite, et olevat toimunud kohtumine Serbia ja Kosovo esindajate vahel ja seal on ju tähtis just äh, erinevate rahvusgruppide kaitse ja ka Serbi ortodoksi kiriku kaitsmine. kuid me teame, et tee on olnud pikk ja konarlik, me teame, et Pristinas oldi alguses selle kohtumise vastu. kultuuripärand kui selline on väga tähtis, aga see on ka sümboliks selle kohta, et äh, rahvusgrupid soovivad koos elada ja saavad seda ka teha. kas on teatud konkreetseid projekte, kuidas selliseid algatusi toetada? mõeldes sellele, et teie olete Euroopa Liidu eriesindaja, teil on teatud äh, äh, respekt ja teil on võimalik midagi ära teha. esimesed sammud on alati väga head kuid praegu ei ole tähtsad mitte ainult Kosovo ja Euroopa Liit, vaid me peame Euroopa Liiduga viima sealsetesse riikidesse, seal algatusi tegema ja sealsetele inimestele selgitama, mida tähendab Euroopa Liit, kuidas ta toimib, kuidas ta töötab, kuidas tehakse koostööd teiste piirkondadega ja nii edasi. minu teine küsimus on seega, kas te olete mõelnud selliste algatuste peale? nagu näiteks algatuse, mida on teinud Bosnia kõrge esindaja. suur tänu, proua Igor Sajic, äh, härra Pribitš palun. Äh, esimees, kallid kolleegid. ka mina tahaksin tervitada eriesindajat tahaksin tänada teda selle eest, et ta jagas meiega oma seisukohti ning oma soovitusi. mul on aga üks probleem kõigi nende soovitustega. Äh, mulle on jäänud mulje, et me oleme kuskil Hugo ja Kafka vahepeal. teatud riigid tunnustavad ainult määrust kaksteist nelikümmend kaheksa, see tähendab Serbia ja Serbia jaoks Kosovo on probleem. kuidas me saame asjad liikuma panna? kui äh, leitakse, et meie surume serblastele midagi peale, midagi, mida nad ei soovi ja te, Hispaania, Rumeenia, Slovakkia, Küpros ju ei tunnusta ka Kosovot. kuidas me saame sellele asjale kõigele seaduslikkuse ilme anda? arvestades seda, et äh, terve rida riike ei soovinud luua pretsedenti ja ei kiitnud seda äh, olukorda juba algusest peale heaks meie siin loome masinavärki, mille eesmärgiks on tagada julgeolek Kosovos. samas see on äh, solvav Serbia võimudele. Nad äh, kirjeldavad seda operatsiooni kui ebaseaduslikku ja paramilitaarset, seega nende jaoks on olukord täiesti vastuvõetamatu. nii et, et praegu menetlused jätkuvad, aga keegi tegelikult ei mõista, et seda ei ole võimalik ellu viia ilma serblasteta ja loomulikult serblaste selja taga on jällegi venelased. me oleme protsess, meil on protsess äh, käimas, me püüame asju panna kokku, mis võivad igal hetkel kokku variseda äh, härra Danovitš, minister, kes vastutab Kosovo küsimuste ees, ütles ühes avalduses, et Kosovos on kolmsada, nelisada tuhat ebaseaduslikku relva ja meie käitume nii, nagu poleks midagi juhtunud. meie seame ikka oma masinavärki paika. näiteks me külastame Pristinas elektrijaama, me kontrollime, millised arved on makstud, me esitame ministritele küsimusi, me ütleme, Teie vastutate selle eest, responsabilité. Et moi, cette situation, elle m'inquiète. Elle m'inquiète. me ju tõesti soovime siiski saavutada olukorda, kus kõik osapooled võtavad endale vastutuse. meil on ka veel teistsuguseid elemente. ja näiteks praeguse katastroofilise majandusolukorra puhul küsin ma, kuidas need meie poolt tunnustatud riigid saaksid leida majanduslikke vahendeid äh, arenemiseks. samal ajal Serbiaga ei soovi üldse sellest protsessist osa võtta ja seda arvatavasti ka ei tee. Need oleks olnud minu sisulised küsimused äh, selle nägemuse kohta. mulle tundub, et tõesti praegusel hetkel ei nähta asja päris nii, nagu nad on. mõelgem ka, mis toimus albaanlastega ja mida soovis Tiita teha. ta soovis ju suurt Albaania riiki luua. suur tänu ja nüüd härra Feit saab sõna vastusteks. Merci, monsieur le president äh,. aitäh, esimees. kõigepealt äh, Äh, vastaksin mõningatele küsimustele, mis tõstatusid selles esimeses voorus, aga kõigepealt üks üldisemat laadi märkus. ma ei ole EULEX-i missiooni juht. kindral Kamarbon vastutab EULEX-i eest. minul on priviligeeritud suhted härra kindraliga, sellepärast et mulle on andnud mandaadi nõukogu ja ma pean andma kohalikke poliitilisi suuniseid. nagu te teate, missioon peab tegema väga tihedat koostööd minu meeskonnaga. ja see tegelikult ka nii on. aga ma tahaksin teid hoiatada, et kui kindral Gamabon Äh, vastu ei ole, siis ma vastaksin ka mõningatele operatiivküsimustele, mis on esitatud. Äh, aga ma annan teie tähelepanekud talle edasi ja palun, et ta pööraks erilist tähelepanu just nimelt nendele asjadele, mis teile muret valmistavad. aga ma peaksin uuesti kordama äh, tema nimel, et detsembris al alanud Kosovos äh, asumine on leidnud laialdase tunnustuse nii Kosovo rahva kui ka võimude poolt, seda on peetud esukaks, see on väga hea lähtepunkt. tegemist on tervitatava arenguga võrreldes äh, ÜRO missiooni ümberkorraldamisega Kosovos ja inimesed äh, ootavad äh, seda, et EULEX oma eesmärgid saavutab minu teine märkus puudutab dialoogi äh, äh, kohalike kogukondadega ja eriti serblaste esindajatega. väga palju on võimalik ära teha. ma arvan, et paljud Kosovo serblaste liidrid on piisavalt vaprad, et alustada seda dialoogi tegemist ei ole dialoogiga, mis peaks leidma aset nende ja minu vahel. mina sooviksin seal lihtsalt kohal olla ja hoolitseda selle eest, et kohvi ja vesi on olemas. tegemist on dialoogiga, mille äh, mida nad peavad alustama äh, Pristina valitsuse esindajatega. aga ma võin teile öelda seda, et äh, serblaste esindajad said julgust esimesest Äh, kohtumisest peaministriga, sellest, mida nad seal kuulsid ja nad on valmis hakkama tööd tegema. aga nagu te juba ütlesite, oleks kasulik, kui neid toetatakse, julgustatakse rohkem ka Belgradist. tulevik ja mulle tundub, et see on äh, tuleneb Euroopa Liidu väärtustest, mida ma pidevalt kordan Kosovosse Euroopa on huvitatud äh, paljurahvuselisest äh, ühiskonnast, kus äh, kogukonnad elavad kõrvuti ja meie Euroopa Liidus saame siin luua võimalusi ning Euroopa Liidu, liit, liidus me ei ole selle poolt, et inimeste vahel ehitatakse müüre ja, ja tekitatakse lõhesid ma arvan, et see sõnum äh, hakkab järk-järgult Kosovos kohale jõudma ning äh, loodetavasti saadakse sellest aru ka Belgradis. Äh, ma räägiksin selles kontekstis eriti kultuurilisest ja religioossest pärandist. minu lähenemisviisiks on, et kui me soovime leida püsivat lahendust, lahendust, mis kaitseb Serbia mälestusmärke, kirikuid ning teiste kogukondade mälestusmärke, siis ei ole mitte mingit muud alternatiivi kui täielik koostöö kohalike võimudega. me võime endiselt sinna KFOR-i sõdureid saata, et nad valvaksid äh, Serbia kloostreid Kosovos aga ausalt öelda ma pean teile ütlema, et minu arvates sõdureid meil ikka selleks otstarbeks ei kasutata. Äh, sõjaväelased tuleb äh, panna tegema teisi asju. seetõttu oleks püsiv lahendus see, et Kosovo politsei, mis nüüd tänu ÜRO jõupingutustele, viimase üheksa aasta jooksul tehtud jõupingutustele, on saavutanud äh, sellise äh, Äh, professionaalsuse taseme, mis on üsna märkimisväärne, et nemad tegeleksid selle ülesandega. see minu arvates on äh, siis viis, kuidas pikemas perspektiivis edasi liikuda. minu eesmärk on tuua kokku kohalikud võimud ja serblaste esindajad. ja jällegi ma tahaksin äh, paluda, et nad tõesti äh, astuksid positiivseid samme, sellepärast et muidu me lihtsalt kaotame aega ning julgeoleku olukord halveneb jällegi. Äh, nüüd äh, kohalikud valimised, siin meil seisab ees dilemma, ideaalne olukord ja selle nimel ma teen väga energiliselt tööd, oleks see, et aeg määratakse kindla, kindlaks siis vastavalt edusammudele, mis on toimunud ja, ja meie, vastavalt meie kontaktidele Kosovo Serbia kogukonnaga, aga äh, omavalitsuste mandaat äh, lõpeb siis aast-, selle aasta lõpul ja kui edusammud on ebapiisavad, siis peab vaatama, mida on võimalik teha. jällegi, ma annan oma parima ning ma võtan arvesse selle, mida ütles vist proua Pakk, pakk, et see on just nimelt põhjus, miks veelgi energilisemalt edasi liikuda. ja seda me teemegi. aga üldiselt ja see oleks ehk midagi äh,, äh mida härra Pribidž võiks kaaluda. ma kuulasin teie analüüsi, aga mulle tundub, et järelduseks ei saa kindlasti olla see, et kõik sõltub Belgradist ja Kosovo serblastest. me ei saa Balkani stabiilsuse huvides anda vetoõigust Serbiale ja Kosovo serblastele, me ei saa anda neile vetoõigust Kosovo arengute üle, seda reaalsus antud hetkel ei võimalda, see ei laseks meil säilitada stabiilsust ja seetõttu me äh, kaotaksime ka tähelepanu või kaotaksime need Euroopa väljavaated, mis me oleme andnud Serbiale ja Kosovole. me tegeleme väga keerulise olukorraga, selles osas ma olen teiega nõus. me oleksime soovinud, et olukord oleks olnud äh, mitmest aspektist parem ja et äh, see oleks saanud alguse julgeolekunõukogu ühehäälse otsuse alusel, see oleks loomulikult olnud palju parem kahjuks, härra esimees, niimoodi ei läinud. Äh, julgeolekunõukogu liikmed ei saavutanud üksmeelt, aga enamik riike, kes Balkanil tegutsevad, jõudsid järeldusele, et mingit muud alternatiivi ei ole kui Kosovo sõltumatus. seetõttu me praegu tegutseme selle nimel, et edasi liikuda meil on olemas nõukogu järeldused, millega te olete kursis, need võeti vastu äh, möödunud aasta alguses ja nendes järeldustes äh, toetatakse siis Kosovot õigusriigi missiooniga. Euroopa Liidu missioon on koha peal Äh, samuti on seal olemas Rahvusvaheline Järelevalveamet, nii et tegemist on vahenditega, mis peaksid aitama kosovolastel edasi liikuda mitmerahvuselise ühiskonna ja stabiilsuse suunas. ma nõustun teiega, et on äh, raskeid väl-, probleeme nagu näiteks Kosovo julgeolekujõudude tugevdamine, me tegeleme nende probleemidega sellepärast et minu arvates on parem, kui meil on professionaalne väike julgeolekujõud, mis allub demokraatlikule kontrollile, kui see, et meil on ebaseaduslikud paramilitaarsed üksused, mis lihtsalt Kosovot mööda ringi uitavad ja probleeme tekitavad. minu arvates on see edusamm, teie võite jõuda teistsugusele järeldusele, aga minu arvates need ülesanded, mida need inimesed hakkavad ellu viima ja me räägime siin kahe tuhandest inimesest, seda ei saa pidada mingiks tõsiseks ohuks ühelegi Kosovo naabrile, aga põhiliselt need ülesanded, millega nad tegelema hakkavad, on elanikkonna toetamine looduskatastroofide korral. minu arvates on see positiivne viis, kuidas edasi liikuda. ma ei ole teiega nõus äh, selle suure Albaania loomise teemal Äh, kontaktrühm, kuhu kuulub ka Venemaa ning äh, viis lääneriiki jõudsid järeldusele, et on teatud põhimõtted, mida tuleb austada, kui kaalutakse Kosovo edasist staatust, näiteks et ei toimu Kosovo mingit eraldamist ja seda näiteks, et Kosovo ei ühine ühegi naaberriigiga sellest on kõik väga hästi aru saanud ja ma ei näe antud hetkel küll mingeid märke ja ma ei usu, et äh, sünniks mingeid selliseid arenguid, et Kosovo äh, saab suure Albaania osaks, aitäh. First, uh... suur tänu selle esimese vooru vastuse eest, teine voor, härra Maier. voorzitter uh, een intensieve bemoeienis vanuit de Europese Unie. suur tänu. Euroopa Liidu tegutsemine Kosovos peaks põhinema neljal punktil. kõigepealt see periood alates seitsmendast jaanuarist eelmisel aastal, mis kestis peaaegu terve aasta seda kaost oleks olnud võimalik vältida. aasta on möödunud pärast Kosovo sõltumatuks kuulutamist ja seda küsimust pole veel ikka veel lahendatud. ka romide küsimus on väga tähtis, me peame hoolitsema selle eest, et neid ei diskrimineeritaks, et kaitstaks ka vähemusi. kuid mulle tundub, et seda pole praegusel hetkel saavutatud kolmandaks, mis puudutab äh, nõuandmisi ja poliitika kvaliteedikontrolli. ja otse loomulikult meil ei ole pädevust äh, sekkuda, Bosnias me saime kõrvetada, kuid sellegipoolest nõu võime me siiski anda ja neljandaks, inimesed kardavad, et Euroopa Liit küll väljaspoolt äh, üritab näidata, et toetatakse Kosovot, kuid samas ei soovitata siiski, et Kosovost saaks Euroopa Liidu liikmesriik. ma kardan, et äh, selle küsimusega hakatakse venitama, et väga paljud riigid panevad peale veto Kosovo liitumisele ja prioriteediks peaks olema siiski võimalikult kiire lõimimine Euroopa Liitu. seda elementi ei ole ma praeguseni kuulnud teie sõnavõttudes. mulle tundub, et tõelisus on teistsugune kui need neli punkti. eriti kui ma nüüd õigesti aru sain, selles osas, mis puudutab äh, mitmerahvuselise ühiskonna ülesehitamine, ma olen seal väga pessimistlik, mulle tundub, et tegemist on võimatu ülesandega. ei ole võimalik väljaspoolt Kosovot ühendada. Kosovo eksisteeris eksisteerimisõigus iseseisva õigusena on see, et seal elavad äh, multietnilist päritolu albaanlased, kes on tülis äh, serblastega ja kes ei saa liituda ka Albaaniaga. see on see, mis iseloomustab seda riiki. ja mis puudutab äh, väljaspoolt valitsemist, see toob endaga kaasa kaks asja. Need kuuskümmend kaks tuhat elanikku Põhja-Mitrovitsas ja sealt põhja pool äh, on need, kes ütlevad, et me ei taha serblastega tülli minna, et serblastega tuleb jääda tihedalt seotuks ka näiteks ühistranspordi kaudu, et me soovime ühiseid institutsioone, soovitakse säilitada suhteid serblastega, see on suur enamus, mis seda ütleb. ja teiselt poolt on meil inimesed lõunas ja me räägime siin albaanlastest äh,, kes räägivad albaania keelt ega teised, kes soovivad integreeruda, kuid albaanlased soovivad saada täielikku sõltumatust. sellepärast äh, ma küsiksin teilt, härra Feit, mida te ootate tegelikult? mida on teil võimalik ära teha selleks, et äh, seda kahte lähenemist äh, ehk siis täielik sõltumatus ja see, mis puudutab äh, sidemeid ja suhteid Serbiaga ja et ei soovita piiri Serbia vahel, mida te soovite teha selle kahe lähenemise puhul? kuidas te sellises olukorras äh, soovite mitmerahvuselist riiki üles ehitada ja millised oleksid tähtajad või et tõesti on tegemist äh, lootusetu ülesandega ja võib-olla peaksime keskenduma teistele asjadele uh,? Thank you, Mr Mayor. suur tänu ja nüüd proua Gomes. Mr Chairman, I would like to thank uh, Mr Peter suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri äh, härra Lagendaiki äh, tasakaalustatud raporti eest ning äh, jätkutegevuse eest. ma nõustun suuresti sellega, mida on siin peaaegu kõik öö, äh, öelnud, proua Pakk, härra Svoboda, härra Feit, härra Laagentaik, et me peame rohkem kaasama Belgradi. see kaasab ka, eh, puudutab ka meie parlamenti. me peame eh, neile, neid, neid kaasama ka just selle põhjapiirkonna rahustamisesse. sageli me räägime siin vähemustest, aga min-, minule tekitab eelkõige muret enamus ja enamus, nagu äh, igal pool mujalgi, on naised. ning ma tahaksin teada, kuidas on olukord naisõiguste rindel? parlamendis on teatud hulk naisi, sest nad äh, võitlesid välja selle kvoodi, aga nad räägivad, et isegi Euroopa Liidu esindajad ignoreerivad neid üsna sageli, nad kurdavad, et Äh, diplomaatilistele ametikohtadele naisi ei määrata, äh, samuti sõjaväkke värbamise ja politsei puhul ignoreeritakse sageli naisi. niisiis, milline on äh, Euroopa Liidu positsioon, meil on EULEX, mis peaks tegelema ka naisküsimustega, aga isegi nemad räägivad, et naisi üldiselt arvesse eriti ei võeta. ning nüüd äh, võttes arvesse kohalike omavalitsuste vali-, valimisi, siis kas on plaanis paika panna mingisugune naiste kvoot või vähemalt mingisugune äh, võimalus, et neid koheldaks võrdselt? ning järgmine küsimus, korruptsioon. kui ma seal eelmine kord käisin, siis Kosovo naised ütlesid, et Nad kahetsevad, et Euroopa Liit, eriti, eriti EU-Lex, räägib äh, korruptsioonist ja, ja äh, organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlusest, aga väga allegooriliselt. Äh, nad räägivad õigusriigist ja nii edasi. ja kui EULEX seda küsimust tõesti ei prioritiseeri, siis kes seda üldse teeb? mida me oleme siis teinud selleks, et Kosovo ametivõimud mitte ainult põhjas, aga kus on palju serblasi, aga ka mujal midagi ette võtaks. suur tänu. Obrigado, Mr Nazar. I'd like to, to thank Mr Fay for härra Nazar, ma tahaksin tänada härra Feiti hea ettekande eest Kosovo kohta ning loodetavasti Euroopa Liidu esinduse ja Euroopa Parlamendi vahel tekivad head suhted. kuigi minu kodumaa ei tunnusta Kosovo iseseisvust, siis äh, siiski me panustame oma äh,, sinna Euroopa Liidu missiooni, kuna see on meie kohustus. ning me soovime ju, et Kosovo saaks iseendaga hakkama, et ta oleks stabiilne ja jõukas. stabiliseerimisse peaks kaasama aga alati Belgradi ning Belgradi suhtumine ju sõltub paljuski meie lähenemisest. kogemus näitab, et et mingisugust, mingisuguse territooriumite paikapanemisel käskudega midagi ei saavutata ning Belgrad, Belgradi soove tuleb samuti austada. mina ei soovi, et Kosovo muutuks Euroopa Liidu protektoraadiks, me peame aitama Pristinale kaasa institutsionaalse ja finantsilise suutlikkuse suutlikkust üles ehitada ning seetõttu ma sooviksin teada, milline on härra Feiti arvamus äh, EU-Lexi tegevuse ajakava kohta. sest ma arvan, et algusest peale peavad meil olema, äh, peab olema meil selge see ajakava, mis aja jooksul me peame suutma täitma oma kohustused, äh, pärast mida siis president ise võtab kõik valitsusohjad enda kätte nüüd ma teie kogemuste põhjal suhtluses Kosovo valitsusega, kuidas te hindate haldussuutlikkust Kosovos ning kui kaua läheb veel aega, enne kui Kosovo saab iseendaga hakkama? suur tänu ning lõpetuseks härra Juuri. härra president, govorimo veliko politični stabi-. suur tänu. siin on suuri sõnu tehtud Kosovo poliitilise stabiliseerimise asjus. me teame, et see sõltub Kosovo ko ühiskonna demokratiseerimisest, aga see omakorda sõltub ametivõimude ja kodanikuühiskonna koostööst. ma külastasin Kosovot veidi enne iseseisvuse väljakuulutamist ning ma osalesin kon-, konverentsil Äh, kus räägiti inimeste kaasamisest äh, riigiasjadesse. ma panin tähele, et nende kodanikuühiskond oli väga hästi arenenud, seal on üle kolme tuhande vabaühenduse, mis tähendab, et äh, huvi ühiskonna toimimise vastu on olemas, organiseeritud huvi, aga ametivõimude ja kodanikuühenduste ehk siis öö, öö, parlamendi ja valitsuse öö, ning kodanikuühenduste vahel suhted on kehvad. kas on mingisuguseid edusamme selles valdkonnas? tollel konverentsil soovisid vabaühendused, et pandaks paika teatud mehhanismid, mis tagaks kodanikuühiskonna otsesema kaasatuse kodanikuühiskond on seal väga organiseeritud, see ei, need ühendused ei põhine ainult etnilisel päritolul, vaid seal on erinevaid äh, segaühendusi ning äh, neid suhteid tuleb parandada. härra Feit. Refer to the second round of questions. Thank you, Mr Chairman uh,. Very briefly um.... aitäh, esimees, ma teen väga lühidalt, ma arvan, et ma tuleksin tagasi roomide olukorra juurde ma ei vastanud sellele küsimusele oma esimestes vastuste voorus. ma arvan, et nende meetmete pakilisus on midagi, millele keegi vastu ei vaidle. mis mulle pisut pettumust valmistab, on see segadus selle üle, kes mille eest vastutab, kes peab tegelema romide olukorraga nagu ma ütlesin, meid takistab see, et meil ei ole kerget juurdepääsu äh, Põhja-Kosovole, kus laagrid asuvad, kus elavad need romid, keda pliimürgitus puudutab. antud hetkel ma võin öelda vaid nii palju, et Euroopa Komisjon tegeleb olukorraga ning äh, Maailma äh, Tervishoiuorganisatsioon ja ÜRO on meile nüüd eraldanud vahendeid, samuti äh, Äh, USAID programm ja nende vahenditega me saame siis mustlaste kogukondi ümber asustada ning parandada nende elutingimusi. probleemiks on aga see, et nad ei ole valmis äh, äh, liikuma lõunasse, teisele poole Iberi jõge. ma võin teile aga kinnitada, et see on oluline teema, mis on meie tähelepanu keskpunktis ja me loodame selle probleemi lahendada vastuseks härra Meierile ütleksin, et jah, ma mõistan teie skeptitsismi selles osas, mis puudutab äh, mitmerahvuselise ühiskonna loomist, aga mina olen kindlalt seisukohal, et see on parim viis, kuidas edasi minna. mul oli võimalus äh, töötada endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias ning ma arvan, et äh, sama äh, kehtis ka selle riigi kohta, äh, ei ole mitte mingisugust muud alternatiivi. Need riigid peavad säilitama oma etnilise koosseisu. me peame lihtsalt kannatlikult töötama selleks, et inimesi lepitada et na-, et kõik kogukonnad nendes riikides saaksid elada jätkusuutlikku jõukat elu. alternatiivid on ebastabiilsed ja need ei ole Euroopa Liidu huvides, sest et eh, see tooks kaasa riikide lagunemise eh, ja eh, vägivald puhkeks taas aga kõigepealt me räägime Euroopa väärtustest. meil on erinevad kogukonnad omaenda liikmesriikides ning minu arvates on äh, väga mõistlik ja, ja ka äh, potentsiaalsed liikmesriigid saavad aru, et nad peavad leidma sellise mitmerahvuselise lahenduse. see oleks äh, minu vastus sellele dilemmale, mida te mainisite Äh, te rääkisite, et Serbia kogukond vaatab endiselt Belgradi suunas ja Albaania kogukond soovib jälle täielikku sõltumatust. täielik sõltumatus, jah, aga me oleme praegu siiski veel järelevalve all oleva sõltumuse faasi, sõltumatuse faasis ja ma ei tea, kui kaua see järelevalvefaas kestab ja see oleks vastuseks ka härra Nazare vastusele äh, valitsuse haldussuutlikkuse kohta. kas valitsus suudab tegevust jätkata pärast seda, kui on saavutatud täielik iseseisvus? ning äh, Kosovo ei ole siis enam nõndanimetatud ÜRO protektoraat. ma arvan, et peamised tingimused, kuidas üles min-, üle minna sellele täielikule iseseisvusele, on see, et meil oleksid täielikult tagatud kõigi kogukondade õigused, et kos-, kogu Kosovos valitseks stabiilsus, et meil oleks ühtne õigusruum, et oleksid heanaaberlikud suhted Kosovo ja tema naabrite vahel ning et Kosovo ja naabrid saaksid siis edasi liikuda Euroopa Liidu suunas. Äh, see sõna protektoraat tegelikult tekitab minu jaoks probleeme, sest kui riigile anda võima-, väljavaateid Euroopa Liiduga liituda, siis sellest saab äh, Euroopa Liidu osa, see ei ole küll enam protektoraadi osa, aga see oleks jällegi osa suuremast üksusest ja selle piirkonna inimesed igatahes ootavad seda kannatamatult. naiste küsimus. tooksin mõned konkreetsed näited proua Koomesse. kõigepealt eh, ma tahaksin öelda, et ma kohtusin kodanike ühiskonna ja juhtivate naistega kohtuvas, Kosovos üsna hiljuti. me soovime, et selline dialoog jätkuks ja ma kavatsen eh, omalt poolt selleks ka kõik teha. olukorda on selline, et on kehtestatud kvoodid, üks kolmandik äh, kohalike omavalitsuste kandidaatidest peavad olema naised. mis puudutab EULEX-it ja jällegi siin ma pean ütlema, et ma võtan sõna mõningate kõhklustega, sest see ei ole tegelikult minu missioon aga ma tean, et missiooni juht äh, püüab suurendada naiste osalust selles missioonis. loomulikult on tegu küsimusega, kus ka liikmesriigid peavad vastutama, sellepärast et nemad on need, kes inimesi missioonile lähetavad. Ähm, politsei äh, asepeadirektor Kosovo politseis on naine, nii et, et äh, lootustandvaid märke on aga me seisame endiselt silmitsi väga tugevate traditsioonidega ühiskonnas, aga märke selle kohta on, et naised on valmis äh, kohustusi võtma ja ma võin tuua teile palju näiteid naiste kohta, kellel on olulised ülesanded erinevates riiklikes ettevõtetes ja kes on ka teistel olulistel ametikohtadel ühiskonnas. korruptsioon on teema, mis on Euleksi jaoks äärmiselt oluline. ma loodan, et üsna pea jõuavad äh, siis kohtu ette sellised äh, tähtsad kohtuasjad, uurimised praegu jätkuvad ning kohtunikud ja süüdistajad on need, kes peavad need inimesed vastutusele võtma, tegema seda mittediskrimineerival moel Äh, minu arvates on väga oluline, et me ei hakkaks arutama, kui palju albaanlasi, kui palju serblasi on toodud kohtu ette. küsimus on lihtsalt õigusemõistmises, seda tuleb teha mittediskrimineerivalt ja äh, olulisemate asjadega tuleb siis tegeleda esmajärjekorras, see on minu meelest ainuke kriteerium, mida tuleb kohaldada ma arvan, et äh, enam-vähem olen ma nüüd küsimustele vastanud. üks küsimus oli, härra Nazare äh, esitas küsimuse Euleksi ajakava kohta ja mandaadi kohta. Äh, mandaadi osas on nõukogu kokku leppinud, et see kestab kaks aastat, aga on selge, et vajaduse korral peaks olema võimalik seda mandaati ka pikendada nii et, et äh, praegu on mandaat siis juunist kaks tuhat kaheksa kuni juunini kaks tuhat kümme. ja vist ei ole väga realistlik eeldada, et Eulex oma ülesanded saavutab juuniks kaks tuhat kümme, nii et, et võib-olla äh, äh, mandaati pärast pikendatakse. härra esimees, mul oli väga hea meel täna teie komisjonis olla. aitäh, härra Feit meie äh, hindame ka seda väga ulatuslikku ülevaadet teemadest, mida te käsitlesite. meie resolutsioon ja teie ettekanne näitavad, et meie seisukohad on lähedased, me hindame väga, mida te teete ja loodame, et tulete peatselt jälle meie juurde, aitäh!